κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά συζήτηση. Päevakorras on ette nähtud arutelud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist vastavalt kodukorra artiklile sada nelikümmend neli. ja esimene arutelu puudutab LGBTI inimeste olukorda Ugandas enne kui arutelu algab, tahaksin teile, teid teavitada, et vaba mikrofoni vooru äh, osas sõna küsimiseks saate kasutada äh, mõlemat versiooni, nii vana kui ka siis uut elektroonilist süsteemi, ehk siis hoidke hääletuskaart käepärast äh, kui soovite sõna vaba mikrofoni äh, voorus, siis võite seda juba teha, praegu te ei pea ootama, kuni arutelu lõpeb. ja nüüd annaksin sõna proua Jonesile, kes on üks raportööridest, palun üks minut. suur tänu, kolleegid, mul on väga hea meel, et meil on nii suur parteideülene toetus sellele teemale ja resolutsioonile siin parlamendis, see näitab, kui kaugele on minu eluaja suhtumine läinud. siin avaldame me solidaarsust seksuaalvähemustele Ugandas ja mujal, kes, kes ei pea silmitsi seisma mitte ainult avaliku eelarvamusega, vaid riigipoolsete survestustega ning nende vaprus on tõesti äh, muljetavaldav, äh, väga rasketes tingimustes ütlevad nad, ah, me oleme, kes me oleme, me oleme sama väärikad ja meil on samad õigused ja peaksime olema ka vabad. olukord Ugandas on murettekitav, Brian Watva tapmine koletul viisil äh, sel kuul äh, on äh, tähelepanuväärne ning äh, see kurjategija on vaja vastutusele võtta ning valitsuse ministrite tegevus on vaja hukka mõista. selle resolutsiooniga kutsume Uganda valitsust üles täielikult austama LGBTQI inimesi, mitte ainult retoorilisel tasandil, aga Uganda seadus ei tohiks diskrimineerida kedagi seksuaalse sättumuse või soolise identiteedi põhjal me toetame kõiki neid, kes võitlevad vabaduste eest Ugandas ja mujal maailmas, Euroopa seisab koos teiega, aitäh! suur tänu ja poolteist minutit, proua Mattias, palun! suur tänu, juhataja, mina sooviksin tänada kõiki kolleege poli-, erinevatest fraktsioonidest selle laialdase äh, poliitilise toetuse saavutamise eest niivõrd olulisel teemal me peame mõistma, et diskrimineerimine seksuaalse sättumuse põhjal ei toimu mitte ainult Ugandas, aga ka mujal maailmas, ka mõningates Euroopa Liidu liikmesriikides. me peame oma tähelepanu suunama sellele faktile, et me peame toetama kõikide inimeste võrdsust nii Euroopas kui ka väljaspool Euroopat, ka riikides nagu Uganda me peame äh, lähtuma sellest, mis on Cotonou lepingus ja mingisugune diskrimineerimine seksuaalse sättumuse osas ei ole va-, vastuvõetav. viimaste kuude raportid on näidanud julma mõrva aktivistide osas, me ei tohi kindlasti äh, kuidagi seda sallida, sellepärast peame me sõnadelt tegudele minema. me peame tagama selle, et ei oleks diskrimineerimist äh, Äh, seksuaalse sättumuse põhjal ja me peame tagama, et see ei leiaks aset mitte kusagil maailmas. suur tänu ja proua Karsproo järgmisena üks minut. Äh, seksuaalne sättumus ei tohiks olla äh, kuritegu, aga kahjuks on see endiselt seitsmekümnes maailma riigis nii. Uganda valitsus avaldas toetust ettepanekule sisse tuua karistus äh, teole, mida ei tohiks äh, toetada, teo puhul, mis ei ole, ei tohiks olla kriminaalselt karistatav. kas see ettepanek võetakse vastu või mitte, homoseksuaalsus on Ugandas juba kuritegu ning LGBTI inimesed on julma vägivalla ja diskrimineerimise ohvrid valitsus mitte ainult ei võimalda sellel aset leida, vaid nad pigem õhutavad seda. meie kohustus on inimõiguste eest seista ning Euroopa Liit peaks täitma juhtrolli eh, surmanuhtluse keelamiseks igal pool. ma tahaksin, et kogu LGBTI eh, kogukond Ugandas teaks, et Euroopa Parlament eh, toetab neid, sellepärast et armastust ei saa kunagi olla kuritegu suur tänu. järgmisena proua Ward, üks minut arvestades ähm, ärevust tekitavaid ähm, rünnakuid LGBTI inimeste suhtes Ugandas, siis meie ees olev resolutsioon on väga tähtis kolm äh, homoseksuaali ja üks transseksuaal on Ugandas sel aastal tapetud ning aktivist äh, Brian Wasva, keda rünnati tema kodus neljandal oktoobril, oli viimane ohver see inimõiguste äh, olukorra halvenemine LGBT inimeste puhul on murettekitav Ugandas suurenevad ähm, sotsiaalõiguste rikkumine seks- äh, ning äh, võrdsuse ja sõnavabaduse teemad on tähtsad, me peame toetama kõiki jõupingutusi, äh, kus karistusseadusest ja ühiskonnast inimõigustega seotud stigmad eemaldatakse. Euroopa Liit peab toetama inimõiguste edendamist Ugandas eriti suunates toetust vabaühendustele ja Euroopa Liidu juhiste rakendamisele inimõiguste kaitsjate osas me peame tugevamalt seisma igasuguse diskrimineerimise vastu, mis lähtub seksuaalsest sättumusest. vanad koloniaalseadused ei sobi kahekümne esimese sajandi maailma. aitäh. ja järgmisena härra Toobe, palun suur tänu, ma sooviksin alustuseks tänada kõiki kolleege, kes selle resolutsiooni osas äh, tööd tegid. põhimõtteliselt on äh, tegemist äh, universaalse inimõiguste austamise tagamisega ning Euroopa Liit peab olema eesrinnas, et kõikide õigused, vaatamata seksuaalsele sättumusele, saaksid elada rahus olukord paljudes riikides on aga kaugel turvalisest äh, olukorrast. LGBTQI inimeste olukord äh, Ugandas on väga tõsine ning praegune ettepanek, mida siin arutatakse, mis puudutab äh, surmanuhtluse sissetoomist teatud seksuaaltegude eest, on täiesti vastuvõetamatu. ma et äh, toetan seda, et meil oleks tugev ähm, arvamus avaldav ähm, uue seadusalgatuse osas, et see ei tohiks äh, rakenduda, meil on vaja panustada sellesse valdkonda, me oleme näinud homofoobilist retoorikat, olukorda, kus äh, homoseksuaale mõrvatakse, me peame tagama selle, et rahvusvaheline kogukond Äh, hoiab ähm, läbivamalt sellel teemal silma pealt ning arenguabi oleks seotud teatud tingimustega, mis puudutavad inimõigusi. Euroopa tasandil peame olema valmis dialoogi astuma valitsusega, aga ka vabaühendustega, sellepärast et kõige olulisem aspekt praegu saavutada on parema olukorra loomine LGBTQI inimestele ja ma kutsun kõiki kolleege siin kojas üles hääletama selle resolutsiooni poolt. see puudutab inimõiguste toetamist ning ka õigusriigi põhimõtet, aitäh! suur tänu! ja lähme nüüd edasi fraktsioonide nimel kõnelejatele. rahvapartei nimel saab sõna proua Walsh, üks minut, palun. on vastuvõetamatu, et seksuaalne sättumus on jätkuvalt õigustus tõsistele inimõiguste rikkumistele üle maailma. LGBT inimeste õigused on inimõigused, aga see, mida me näeme Ugandas ja Indoneesias, on ka Euroopa teema LGBTI inimeste diskrimineerimine seab põhiõigused ohtu, mis on tagatud inimõiguste deklaratsioonis. Euroopa Parlamendil on kohustus reageerida inimõiguste rikkumisele ja meil on samuti ka kohustus tagada, et teised institutsioonid reageerivad. väga tähtis, ülitähtis on see, et meie uus komisjon ja nõukogu lähtuvalt äh, Äh, põhimõtetest, reageeriks sellele, mis toimub äh, Ugandas ja Indoneesias, tehes seda dialoogis nende valitsustega. me peame muutma diskrimineerivaid seadusi, võitlema homofoobia ja eelarvamustega LGBTQI inimeste kogukondadega ja kaitsma neid vägivalla eest. daamid ja härrad, me peame võtma juhtrolli LGBTQI äh, kogukonna liikmena mina ise kolme äh, homoseksuaali äh, tapmine ja ühe transseksuaali ähm, tapmine Iirimaal oleks vastuvõetamatu ja samamoodi on see ka Ugandas, aitäh! suur tänu! sotsiaaldemokraatide nimel härra Agius Saliba, palun! lugupeetud juhataja, kahjuks LGBTI kogukonna õigusi ei austata maailmas ning Uganda ei ole mingisugune erand. selle kogukonna liikmed on endiselt äh, brutaalsete rünnakute all ja nendel inimestel on õigus kaitsele, võrdsele kaitsele, võrdsetele õigustele, nii nagu kõigil teistel. seega vägivald LGBTI kogukonna vastu on eelarvamustest ja vihast lähtuv, me peame muutma mentaliteeti, kui me soovime vältida neid kuritegusid. me peame olema julged ja neid teemasid käsutlema igal pool ühiskonnas seega on väga tähtis kaitsta Äh, seda kogukonda kogu maailmas ning kaitsta neid inimesi sellise diskrimineerimise eest ning tagada, et kõik, ükskõik milline on nende seksuaalne sättumus või sooline identiteet, äh, saaks õig-, võrdse õiguse. Malta on hea näide Euroopas selle kohta väga paljud progressiivsed ähm, seadused on äh, vastu võetud ja sama puudutab ka äh, samasooliste abielu ja me peame neid äh, teemasid jätkuvalt toetama, aitäh. suur aitäh, Renew fraktsiooni nimel kolleeg Rodriguez Raamost, palun. tänan, president. me meenutame oma kahe tuhande neljateistkümnenda aasta diskussiooni, kui äh, Ugandas võeti vastu otsus karistada homoseksuaale surmanuhtlus, nuhtlusega. rahvusvahelise surve tõttu võeti see äh, seaduseettepanek tagasi, kuid homoseksuaalsus on ikkagi karistatav karistusseadustiku järgi, karistused on väga-väga ranged, homoseksuaalidel ei ole ka ligipääsu kõige äh, elementaarsematele teenustele, haridusele, tervishoiuteenustele ja me tahaksime, et ähm, seda seadust ei karmistataks, e, et ei mõeldaks uuesti äh, surmanuhtlusele, me teame ka seda, et see äh, võib-olla ei juhtu, aga me võitleme kõigi LGBTI kogukonna progressiivsete õiguste eest. Eh, eh, olla LGBTI eh, kogukonna liige ei ole kuritegu, need inimesed peavad kasutama oma õigusi nagu teisedki. roheliste nimel palun, kolleeg Andersen. oktoobri alguses kahekümne kaheksa aastane Ryan, äh, Ryan Vasva mõrvati julmalt sellepärast, et ta oli homoseksuaal. kümme korda löödi noaga talle pähe ja seda kõike ja selle taustal on nüüd veel valitsus ka lubanud surmanuhtluse panna homoseksuaalidele. siin on üha rohkem olnud probleeme, üha rohkem on rünnatud vähemusi, seksuaalvähemusi, tegemist on nõiajahiga, mis peab lõppema ja juba arutelud selle üle kas äh, soovitakse surmanuhtlust äh, homoseksuaalidele rakendada, on midagi, mis me peame hukka mõista. kõikidel inimestel peab olema õigus armastada, elada vabaduses. Euroopa Liit äh, on viissada kaheksakümmend viis miljonit andnud humanitaarabina Ugandale ja ka sellepärast vastutame ka meie. seitsmekümnes riigis maailmas on homoseksuaalsus karistatav, üheksas riigis suisa surmanuhtlusega, me peame kõik üheskoos tegema endast kõik selleks, et see lõpeks, me peaksime kõikide, kõiki seksuaalvähemusi kogu maailmas toetama, aitäh! suur tänu järgmiseks kolleeg Kanko, palun. kaks Aafrika riiki on samasoolised suhted kriminaliseerunud, neli on määranud kriminaalkaristused eh, selliste suhete eest ja mina olen kogu elu veetnud selle eest, et võidelda diskrimineerimise vastu, sallimatuse vastu. ma ei kujuta ette, kui mina ei oleks het-, heteroseksuaalne, mis minust oleks siis saanud? väga kole on äh, kuulda, et äh, tõesti äh, homoseksuaalseid inimesi ei, ei peeta puhtaks, korralikeks, see on suhtumise küsimus. tuleb olla julge Äh, selle, aga isegi sellest ei piisa, äh, kui te tunnete kaasa või olete julgelt välja astunud nende inimeste eest, on vaja toetada kohalikke organisatsioone, vabaühendusi, kes toetavad LGBTI kogukondi nendes eelnimetatud riikides, Euroopa äh, peab mõjutama neid riike, nende politseisüsteeme, et selline kole süsteem mm, lõpule ei jääks, tuleb äh, haridust anda, tuleb äh, sallima, salli, sallivust levitada, sest ähm, kõikidel on õigus elada ja armastada ilma hirmuta. suur aitäh, kolleeg Rodriguez Palo, palun. suur tänu homoseksuaalsed suhted Ugandas on karistatavad karistatavad ka surmanuhtlusega, see on nagu keskaegne karistusviis. inimesi ei saa tappa selle eest, et nad on homoseksuaalid. see seadus küll vahepeal tühistati, kuid seda soovitakse uuesti vastu võtta. me teame, et ähm, kirikutel on Ugandas negatiivne mõju riigile. samas me teame, et paljud riigid ja parlamendid toetavad sellist süsteemi. me tahaksime vastu võtta diskrimineerimisvastase direktiivi, aga see on nüüd blokeerunud nõukogus. ka selles direktiivis räägitakse homoseksuaalidest ja homofoobiast. haavatavaid inimesi ei tohiks karistada, me peame tegema nii, et me toetaksime LGBTI kogukonda ja aitaksime neid, kes seksuaalorientatsiooni tõttu kannatavad. tänan. suur aitäh. fraktsioonide esindajate sõnavõtud on nüüd läbi ja nüüd annan sõna kolleeg Bullile, palun diskrimineerimine seksuaalsuse äh, või soo, soolise eripära tõttu on väga kole. Ugandas on umbes pool miljonit LGBTI kogukonna esindajat, aga ikkagi peetakse seda illegaalselt. samasoolised abielud on keelatud, LGBTI inimesed ei saa ennast vabalt väljendada. Neid surutakse maha, nad on sotsiaalselt tõrjutud, rünnat-, neid rünnatakse sageli kuid suhtumine li-, Ugandas muutub kiirelt. mõni aasta tagasi arvas üheksakümmend kuus protsenti inimestest, et äh, homoseksuaale tuleks karistada, aga kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta andmed näitavad, et see protsent on oluliselt vähenenud, seega sotsiaalsed muutused on väga olulised miks on nii, et demokraatlikult valitud riigis ei aita parlament mitte midagi ja meie parlamendi äh, tühjad sõnad ei mõjuta ka mitte midagi ne nende inimeste elus Ugandas, keda kiusatakse taga. LGBT inimesed peavad saama elada ja armastada rahvust. tänan. suur tänu teile järgmiseks Praegu on see alles üks minut. tänan, president. Aafrikal on meid vaja, Ugandal on meid vaja, aga arengukoostöö ning humanitaartöö peavad käima käsikäes, nii et äh, kõiki aidatakse, kaasa arvatud ka LGBTI inimesi. oluline on võidelda diskrimineerimise ja ebavõrdsuse vastu, Liitu ja mitte kedagi ei tohi maha jätta, see on kajastatud ka Euroopa Liidu aluslepingutes ning äh, inimõigused ja põhivabadused on universaalsed ning jagamatud. kolmkümmend kaks miljardit eurot on eraldatud Aafrikale Euroopa Liidu eelarvest, me peame olema nüüd nagu garantiiks, et seda raha kasutatakse ka LGBTI inimeste huvides. ka Cotonou leping kaitseb inimõigusi. Ähm, me ei räägi ainult LGBT inimeste õigustest, räägime universaalsetest inimõigustest. tänan. järgmiseks kolleeg Pennan. Uganda on riik, kus LGBTI kogukonna öö, ähm, õigusi on maha surutud äh, sellekohase seadusega juba, juba aastaid, äh, seda teeb valitsus, seda teeb politsei, nüüd soovitakse kahe tuhande neljateistkümnenda aasta anti-gei seadust vastu võtta uuesti ja seal öeldakse isegi selgelt välja, et kui keegi isegi informatsiooni levitab äh, äh homoseksuaalsuse kohta, peab saama kriminaalkaristuse samuti toimuvad Ugandas kohtuvälised hukkamised. rahvusvaheline kogukond ei saa leppida sellega, me peame Ugandale meelde tuletama, et õigus oma soolisele eripärale, selle väljendusele on lubatud, lähtume inimõiguste universaalsest äh, iseloomust ja rahvusvahelisest inimõiguste õigustikust. kutsume üles, et universaalseid inimõigusi austatakse suur tänu, kolleeg Kunke, palun. suur aitäh. viis aastat tagasi oli meie seas palju neid, kes kergendatult ohkasid siis, kui Uganda võttis tagasi oma seaduseettepaneku, milles nõuti surmanuhtlust homoseksuaalse akti eest. me tahaksime nüüd palju otsustavamalt käituda. Euroopa Liidu arenguabi Ugandale kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande kahekümnenda aastani ulatub viiesaja seitsmekümne kaheksa miljoni euroni, see on väga suur summa raha. aga eh, seda raha saab jagada tingimustega me oleme vastu võtnud avaldusi, et Uganda peab täitma ja austama inimõigusi ning sellepärast peabki Euroopa Liit nüüd selgelt väljendama oma seisukohta, et me oleme selle vastu, mis praegu Ugandas toimub. suur tänu. proua Deli, üks minut suur tänu, mina olen loomulikult surmanuhtluse vastu, selge on see, aga asjaolu, et seda üldse kaaluti karistusseadustiku raamistikus, on täiesti kohutav. Öelgem otse, homoseksuaalsuse kriminaliseerimine mis tahes vormis äh, õigustab homofoobset viha ning õigustab ka äh, surmanuhtlust ja mina tahan olla täielikult solidaarse, solidaarne Ugandaga ja LGBTI aktivistidega selles regioonis, aga minu meelest on tõesti tülgastav, et nii palju resolutsioone on siin äh, kojas koostatud, see on nagu iseenda õnnitlemine, me arvame justkui me oleksime mingisugused suurepärased inimõiguste esindajad siin ja eestseisjad. ei tohi ära unustada, et LGBTI inimesi kiusatakse ka siin Euroopas taga, palju tehakse, on Euroopa Liidu enesega rahulolu see, mis tekitab kõikides liikmesriikides eelarvamusi. ma tahaksin öelda, et solidaarsus peab algama kodust ja mitte peatuma riigipiiril. suur tänu, kolleeg Tants, palun kõigis kahekümne kaheksas Euroopa Liidu liikmesriigis ei ole võimalik abielluda mehel selle mehega, keda ta armastab. mul peaks olema selline õigus. vähemalt äh, ma tean, et minu elu ei ole ohus, ma saan tänaval käia Euroopa Liidus täiesti vabalt enamusel juhtudel. Äh, sõnadel on ka tagajärjed. Äh, Simon de Couda, eetikaminister Ugandas peaks olema, peaks tundma häbi ta on õigustanud oma omavalitsuse möödalaskmisi ja kasutab patuoinana LGBTI inimesi. me teame, et diskrimineerimisvastaste seaduste puudumise tõttu kannatavad väga paljud inimesed paljudes riikides. tegemist on riikidega, kus valitsused kasutavad LGBTI kogukonda patuoinana oma pattude õigustamiseks ja see ei puuduta mitte ainult Aafrikat või Aasiat, see võitlus, mida me siin peame, see puudutab meid kõiki ja me kutsume äh, üles tühistama need koloniaalseadused. tänan. suur aitäh. meie kõnelejate nimekiri on nüüd läbi võetud ja järgmiseks tuleb vaba mikrofoni voor. kuus inimest on palunud sõna. härra Pospišil, palun pane předsedající já chci poděkovat. suur tänu selle resolutsiooni autoritele ja kõigile kes sõna võtsid. me räägime ühel häälel. Er-, terve euroopa parlament äh, räägib ühel häälel ja mõistab hukka poliitilise reaalsuse Ugandas. see seaduseelnõu on täiesti skandaalne. kas teie voliniku järgmine volinike kolleegium peab midagi ette võtma, me ei saa äh, anda raha riikidele, kus äh, seksuaalvähemusi kiusatakse taga. me peame öö, äh, ümber vaatama arenguabi, mida antakse Ugandale, tegemist ei ole väikese summaga. me saadame raha riigile, kus öö, määratakse surmanuhtlus öö, homoseksuaalidele inimõiguste kaitsjaid koheldakse seal väga halvasti, see on täiesti skandaalne, et me toetame seda riiki. selle resu-, resolutsiooniga peab nüüd komisjon muutma oma poliitikat Uganda suhtes, aitäh, järgmisena Lobes Akilaar, palun. volinik Mimitsa. neljapäevadel täiskogudel räägime me inimõiguste rikkumisest ja tihti oleme me ka täiesti ühel nõul nendes küsimustes, sest me kõik võitleme surmanuhtluse ja diskrimineerimise ning inimõiguste rikkumise vastu. ning see kõik siin tõstetakse ka surmanuhtluse küsimusi. Aafrika on Euroopa Liidu välispoliitika prioriteediks eh, ja samamoodi ka arenguabist suurem osa läheb Aafrika riikidele. Euroopa peab hoolitsema selle eest, et täiesti vastuvõetamatud inimõiguste rikkumised lõpevad, näiteks siis, kui eh, samasooliste inimeste suhted on eh, keelatud. see on, on kooskõlas ka Cotonou lepinguga. Cotonou leping ütleb, et kui inimõigusi rikutakse mõnes riigis, siis Euroopa Liit talle enam humanitaarabi ja arenguabi ei anna. aitäh. järgmisena kolleeg Gibson, palun. aitäh tahaksin esitada küsimuse kolleegidele ja kõigile, kes kuulavad. mis annab teile üldse õiguse elada, armastada, töötada, äh, nautida vabadust, äh, olla terve? kes annab teile selle õiguse ja kes annab ka mõnele valitsusele või religioonile õiguse need õigused teilt ära võtta, inimõigused sellele resolutsioonile alla kirjutades ja ka täna selle poolt hääletades ja oma jätkuvas töös inimõiguste eest võitlejana ja rahvasaadikuna mina ütlen ei. Teil ei ole seda õigust, te ei saa ära võtta inimõigusi seksuaalvähemustelt ei Ugandas ega ka kuskil mujal ma kutsun parlamenti ja kõiki inimesi ühinema minuga selles võitluses nii Ugandas, Euroopas kui ka kõikides koduriikides. aitäh! härra Boltšak järgmisena. aitäh, president, et mulle sõna andsite ma olen äh, nõus sellega, mida eelkõnelejad ütlesid. muidugi õudsed äh, inimeste ründamised ainult sellepärast, et nad on natuke teistsugused, on täiesti vastuvõetamatud. ja muidugi on ka täiesti vastuvõetamatu see, kuidas Uganda valitsus käitub, nad soovivad äh, muuta seadusi selleks, et äh, kriminaliseerida ja sisse viia surmanuhtlus inimestele, kes on natuke teistsugused see on täiesti vastuvõetamatu kahekümne esimesel sajandil, see on tagasi, samm tagasi keskaega ma usun, et meie häält tuleb kuulda võtta ja olen ka täiesti nõus sellega, mida ütles härra Pospišil. meie seisukohti tuleb peegeldada meie poliitikas ja ka arenguabis. me peame tõstma häält selleks, et kaitsta inimõigusi. ja mis puudutab äh, Tšehhi Vabariiki, siis kuuekümnendatel aastatel oli ka Tšehhi Vabariigis homoseksuaalsus äh, illegaalne, kuid sellest ajast on palju muutunud ja loodan, et see juhtub ka Ugandas. aitäh, järgmisena härra Studarov. problema secolului 21 este respect. aitäh, president, kahekümne 20 esimesel sajandil tuleb inimõigustest kinni pidada, kui seda ei tehta, siis elu jätkumine pole võimalik. teatud riigid on teinud tagasisammu keskaega, neil, nad võtavad inimestelt ära õigusi elada ja olla, nagu nad tahavad. see on nagu keskajal, tahaksin, et komisjon ja nõukogu leiaksid ühised meetmed ja kriteeriumid selleks, et selliseid asju tulevikus ei äh, Äh, juhtuks ja me peame rääkima ühel häälel, kui õigusi rikutakse. vahel on väga raske näha probleeme nii väljas kui ka seespool. Euroopa Parlament peab olema karmikäeline, täpselt samamoodi nagu ka uus komisjoni kolleegium. peame hoolitsema sellest, et kakskümmend, kahekümne esimene sajand on sajand, kus peetakse kinni inimõigustest. aitäh, järgmisena kolleeg Matula pane aitäh mulle sõna andmast! mul on väga hea meel et euroopa parlament valmistas ette tugeva resolutsiooni mis mõistab hukka surmanõistluse sisse surmanuhtluse sisseviimise seksuaalse sättumuse pärast nüüd on pall komisjoni väljaku poolel komisjon peaks tegema täpselt seda, mida eelkõnelejad ütlesid, seksuaalne sättumus ei saa olla kuritegu. see ei ole varastamine, see ei ole mõrvamine, see ei ole vägistamine surmanuhtlus kividega, surnuks loopimine, alandamine seksuaalse sättumuse pärast on va vastuolus kõikide Euroopa Liidu reeglitega. me äh, oleme vastu ükskõik millisele diskrimineerimisele, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament on siin selge seisukoha välja töötanud ja me saadame seksuaalvähemustele Ugandas sõnumi, et me toetame neid ja me ei lase neid karistada ainult selle pärast, milline on nende seksuaalne sättumus. aitäh! ja nüüd, kuna vaba mikrofoni voor on lõppenud, saab sõna volinik Mimitsa komisjoni nimel. aitäh, president, lugupeetud äh, rahvasaadikud. me oleme vägagi teadlikud, et äh, seksuaalvähemust, äh, vähemusi on diskrimineeritud aastaid Ugandas ja seal on toimunud ka vihast ajendatud mõrvasid ning Uganda riigiministri kommentaar, et nüüd viiakse võib-olla sisse uus homoseksuaalide vastane seadus ja et homoseksuaalidele hakatakse rakendama surmanuhtlust, on kurb näide sellest õudsest reaalsusest. kiired vastused Uganda valitsuselt ja ka presidendilt mida edastati eh, diplomaatide kaudu Euroopa Liidu liikmesriikidele, on kinnitanud täiesti selgelt, et sellist seadust ette siiski ei valmistata ja just sellepärast eh, peaksime me ütlema, et see murettekitav olukord, aga me ei peaks ütlema, et see on äh, Uganda valitsuse ametlik poliitika. samal ajal aga on täiesti selge, et kui valitsuse minister teeb selliseid avaldusi, siis see võib endaga kaasa tuua öö, ähm, veelgi rohkem vägivalda ja vaenulikkust öö, ähm, seksuaalvähemuste vastu Ugandas praegusel hetkel Euroopa Liit äh, kutsub üles vastu võtma kõiki seadusandlikke ja administratiivseid meetmeid, hoolitsemaks selle eest, et seksuaalne sättumus, seksuaalne identiteet on sellised, mille eest ei tohi e, karistada ja millele ei tohi määrata surmanuhtlust, sest Euroopa Liit on ükskõik millistel juhtudel nendele vastu. Disk-, seksuaalvähemuste diskrimineerimine õõnestab kõige tähtsamaid ja põhilisemaid inimõigusi, mis on kirjas inimõiguste deklaratsioonis. ma võin teile kinnitada, et kõik meie teenistused, eriti Euroopa Liidu delegatsioon Kampalas jälgib väga täpselt, milline on olukord ja meie saadame oma sõnumeid kaasa arvatud Euroopa Parlamendi resolutsioonid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 teada, et selleks, et vaba mikrofoni voorus või ka sinise sõna saada või ka sinise kaardi küsimust esitada, võite anda käega märku või kasutada ka elektroonilist registreerimise süsteemi. nii et elektroonilise süsteemi kasutamiseks peate alati kaasa võtma hääletuskaardi. kui soovite vaba mikrofoni voorus sõna, siis võite juba praegu ennast registre-, registreerida, te ei pea ära ootama arutelu lõppu. ja kõigepealt saab sõna proua Neumann, palun kallid kolleegid, septembris tuhanded inimesed tulid Egiptuses tänavatele ja tõesti kogu riigis nad võitlesid korruptsiooni vastu, selle vastu, et äh, kodanike raha, mis on mõeldud teede ja haiglate ehitamiseks, kaob lihtsalt ära ja et arengud on aeglased. valitsus surus vägivaldselt äh, Äh, meeleavaldused maha, sajad inimesed arreteeriti, nende hulgas ka lapsed, paljud on kadunud, inimõiguste eest äh, võitlejaid äh, kiusatakse taga. Sissi ei ole valmis aktsepteerima kriitikat enda valitsuse vastu. inimesed julgevad ainult eksiilis rääkida riigis levinud vägivallast ja mida teeb Euroopa Liit, vaikib ähm, kannab äh, eelarveabi üle valitsusele selleks, et nad saaksid osta jälgimistehnikat ja relvi. olen esimest korda raportöör ja võin teile öelda, et läbirääkimised ei olnud lihtsad, sest me tõesti leppisime kokku kõige tähtsamates järeldustes ja rääkisime just sisulistest küsimustest. lõppude lõpuks jõudsime kokkuleppele ja ma olen uhke selle kokkuleppe üle. me ütleme, et jah, Egiptus on Euroopa Liidu partner, aga ka meie ei taha olla selle režiimi käepikenduseks, nii et tuleb lõpetada sissile relvade tarne ja tuleb tagada protestijate vabadus ja mitte mingit jälgimistehnikat ei tohi tarnida sellele režiimile. ei saa olla nii, et me Euroopas veel teenime raha selle pealt. me ei tohi siin tühje tšekke saata, me peame täpselt vaatama, milleks vahendeid, mida me saadame, kasutatakse. pöördun komisjoni poole. Te peate ka nüüd äh, selgelt diplomaatilistes avaldustes äh, olema. väljas seisab minu kohver ja nüüd lendan kohe Egiptusesse ja ütlen teile, et ma võtaksin selle resolutsiooni hea meelega kaasa sest ma tean, et see annab väga paljudele inimestele lootuse ja mõnele valmistab ka peavalu. kes teiste õigusi jalge alla trambib, see peab ka tagajärgedega arvestama. meil tuleb täna see sõnum väga selgelt äh, Egiptusele saata, aitäh. suur tänu. järgmisena härra Urban Crespo, poolteist minutit, palun suur tänu, juhataja. taas kord räägime me Egiptusest, sellepärast et äh, meeleavalduste äh, brutaalne allasurumine põhjustab seda. Al-Sisi kohtub ÜRO-s maailma liidritega samaaegselt tuhandeid inimesi peeti kinni, samal ajal osad on kadunud, osasid piinatakse Euroopa Liit pigistab silma kinni. liikmesriigid müüvad sõjatehnikat Egiptusele ja seda kasutatakse selleks, et maha suruda rahva liikumist Egiptuses. Euroopa Liit on öelnud, et kaitstakse inimõigusi, aga mitte Egiptuses. Euroopa Liit ei saa jätkata lihtsalt kummitempli rolli diktaatorite puhul, nii nagu ka Egiptuses. me soovime, et komisjon määraks eelarvevahendite külmutamise ning kogu abi peaks suunduma ainult vabaühendustele meil ei tohiks olla kaubandussidemeid Egiptusega, kuni nad ei austa inimõigusi, meil on vaja tõelist tõhusat embargot äh, sõjatehnikale ja me peame läbi vaatama ka oma rändepoliitikat. me soovime meetmeid, samme on vaja astuda, me ei tohi koostööd teha diktaatoriga, meie sõnu, sõnad ei tohiks olla tühjad me ei taha taaskord rääkida Egiptusest täiskogul, vaid me tahame, et inimõiguste olukord leiaks lahenduse, aitäh! aitäh, härra Austrevitšus, palun pool, üks minut lugupeetud kolleegid, lugupeetud juhataja, hiljutised sündmused Egiptuses on näidanud, kui vähe võimalust on väljendusvabadusele ja kogunemisele, õigusele riigis. me näeme ebaproportsionaalset jõukasutust meeleavaldajate vastu, ebaseaduslikku käitumist inimõiguste kaitsjastega ning äh, piiranguid äh, vabaühenduste tegutsemisele mind paneb muretsema kõige enam see, et Egiptuse äh, ametivõimud kasutavad terrorismivastast võitlust eelkäändena sisepoliitika vahendina selleks, et peatada kriitika ja äh, peatada poliitilised oponendid dialoog ähm, ametivõimude ja ühiskonna vahel on võimalik ainult siis, kui võetakse arvesse kodanike soove ja käivitatakse reformid erinevates äh, oodatud äh, valdkondades. Euroopa Liidu poolt peame suurendama oma tähelepanu lisaks äh, rahalisele toele inimõiguste kaitsjatele ning vabaühenduste organisatsioonidele, aitäh! suur tänu! proua Areena, palun poolteist minutit alates eelmisest kahekümnest septembrist on äh, meeleavaldused leidnud aset kogu Euroop-, Egiptuses ametivõimud on kinni pidanud enam kui neli tuhat inimest täiesti suvaliselt, nende hulgas on ajakirjanikud, advokaadid, inimõiguste kaitsjad, kes on vangistuses ja neid äh, süüdistatakse paljudes asjades, sealhulgas ka terrorismis. Need kinnipeetud inimesed ei saa juurdepääsu advokaadile ega võimalust oma perega kohtuda, osasid piinatakse ja neil ei ole ka tervishoiuteenuseid see on äh, üks osa repressioonidest Egiptuses, kus inimeste õigusi surutatakse alla, eriti mis puudutab meeleavaldusõigust ja väljendusvabandust. Euroopa Liit soovib, et äh, selles resolutsioonis, et ametivõimud vabastaks inimõiguste eest seitjad ja Rami Shahad, Abdel Fattah, Asmad Abes, Äh, Al-Fata, kõik need teised on ja te, tuhanded on endiselt vangis. me mõistame hukka ametivõimude käitus, käitumise Egiptuses, me soovime demokraatlikku lahendust. Euroopa Liit peaks katkestama suhted, kuni inimõiguste olukord ei ole paranenud. see puudutab ka eelarvet äh, komisjoni poolt ning toetust vabaühendustele, aga lisaks sellele peab Euroopa Liidu liikmesriigid lõpetama ka äh, sõjatehnika ekspordilitsentsid, mida praegusel hetkel, äh, mille tulemust kasutatakse äh, inimeste vastu, aitäh. suur tänu, härra Stefovski, palun kaks minutit. lugupeetud äh, juhataja, mul on väga hea meel võimaluse eest äh, teha koostööd selle resolutsiooni ettevalmistamisel me kutsume Egiptust olema avatum maailma suhtes. kriitika, mida me oleme kuulnud Egiptuse juhtide poolt, ei ole destruktiivne kriitika, vaid äh, see puudutab olulisi aspekte, mis äh, ei ole Egiptuse puhul hästi me oleme teinud head tööd, me ei saa öelda, et äh, kogu meie abi on läinud terroristide kätesse raha Euroopa Liidult aitab ehitada haiglaid ning parendada tervishoidu, aga samas on meil vaja ka avatud dialoogi Egiptuse valitsusega inimõiguste teemal. Egiptus ei äh, täida rahvusvahelisi nõudmisi, näiteks see, mis puudutab äh, äh, kohtumõistmise ajastatust ning haavatute õiguslikku kaitset inimõigused on Egiptuses tihti jalge alla trambitud, me oleme näinud meeleavaldustes paljude inimeste kadumist. Egiptuse ametivõimed ei ütle, mis nendega on juhtunud, me tahame Egiptuselt selgeid vastuseid meie küsimustele. me peame otsima ka mõningaid Euroopa kodanikke, kes on Egiptuses kadunud, me ei ole Egiptuse poolt äh, saanud mingisuguseid selgitusi nende äh, asukoha äh, kohta, jah, meil on vaja poliitika muutumist Egiptusega, me peame toetama vabaühendusi, jah, aga samas peame me olema väga ranged ja karmid teatud valdkondades, nagu näiteks inimõiguste austamine ning väljendusvabadus, aitäh! suur tänu ja lähme nüüd edasi fraktsioonide nimel sõnavõtjad, Rahvapartei nimel härra Kelly, palun kaks minutit. suur tänu. me oleme olnud sellel teel juba varem. minu koduriigi liikmed kindlasti mäletavad ühte juhtumit, kus ja ühte varasemat raportit ja ka varasemalt on sellele avaldatud toetust, ehk siis see puudutab noort äh, poissi, kes on Egiptuses vangistatud, äh, kohtupidamist ei toimunud, äh, tal ei olnud mingit võimalust, Ibrahim Alaba, ja pärast meie toetust, pärast meie raportit vabastati ta ja nüüd on ta Iirimaal tagasi ja ta ei tekita egiptlastele enam mingisuguseid probleeme, veel üks juhtum. neli tuhat kolmsada inimest on viimastel nädalatel vangistatud ilma kohtupidamiseta, osad on kadunud ilma igasuguse jäljeta ja enam kui sada alaealist on nende hulgas, kes on vangistatud. meil on vaja nüüd avaldada sama survet Euroopas Egiptust, äh, Egiptuse ametivõimudele selleks, et ähm, meie häält võetaks kuulda ja tõesti need inimesed vabastataks, jah, ma mõistan, et Egiptuses on igat tüüpi terrorioht ja me peame neid aitama äh, rasketest aegadest ülesaamisel, aga siiski peavad nad tagama selle, et inimeste inimõigusi äh, võetakse arvesse. ja eriti kristlasena ja Rahvapartei esindajana äh, leian ma, et me peame tagama selle, et meie tugi läheks kristlastele ka äh, Egiptuses ning sellise toetusega täiendav, saab täiendavat toetust ka tulevikus neile anda vajaduse korral. aitäh, sotsiaaldemokraati nimel proua Santos, üks minut. suur tänu, juhataja meil on olnud võimalus näha neid meeleavaldusi, mis sügisel on Egiptuses toimunud, sotsiaalne ebaõiglus, korruptsioon ja repressioonid selles riigis on seda põhjustanud, suvalised vahistamised enam kui nelja tuhande inimese puhul eh, rahumeelsete meeleavalduste ees ja see on eh, täiesti kooskõlas autoritaarse valitsuse käitumisega, repressioon ja opressioon, selleks et ehm, ähvardada inimesi, ähm, inimesi arreteerides ja neid äh, sõjakohtutes äh, vastutusele võetes. mitmed inimesed on kadunud ning välja antud on ka surmanuhtlusi äh, isegi laste suhtes. õigusriigi ja demokraatia jalge alla trampimine Euroopa Liit ei saa käed rüpes pealt vaadata, me peame kasutama kõiki vahendeid, mis meil on, kogu mõjuvõimu selleks, et Euro-, Egiptus võtaks arvesse inimõigusi. Egiptus peab kaks tuhat kolmteist aasta meetmeid rakendama hakkama, kus nad lubasid eh, eh, Euroopa Liidu väiteid, et äh, ei kasutataks neid äh, sõjarelvi inimest, rahumeelsete protestide mahasurumiseks. Äh, Reni-, uueneva Euroopa nimel nüüd proua Monbise. ma tahaksin rõhutada ühte juhtumit. Ibrail Estimi, Egiptuse inimõiguste eest sõitja ning teadlane, kelle eriala on eluasemeõigus ja ECRF-i komisjoni liige. ta arreteeriti Kairo lähedal oma kodus ja viidi teadmata asukohta, sellest alates ei ole tema perel olnud mingisugust kontakti temaga kohalik politsei ütleb, et nende ruumides ta ei viibi ning peaprokurör ei ole reageerinud erinevatele teabetaotlustele eeldatakse, et ta arreteeriti äh, ametivõimude poliitika osas eluaseme suhtes, mis puudutab äh, inimeste kodunt äh, väljatõstmist ja halba eluaseme olukorda kaks tuhat kuusteist alates on Egiptus alla surunud inimõiguste eest seisjate õigusi tegemist on ühe kiireloomulise juhtumiga Egiptuses ning me peame nende ametiveime kutsuma üles eh, teda vabastama, nii nagu ka paljude teiste inimõiguste eh, eest seisjate vabastamist Egiptuses, aitäh! suur tänu ja Roheliste fraktsiooni nimel härra Saturi, palun üks minut. suur tänu, lugupeetud juhataja, ma tahaksin kõigepealt avaldada austust äh, inimõiguste kaitsjate julguse eest. arvestades kuutekümmet tuhandet eh, poliitilist vangi, kes on Egiptuses kinni peetud, eh, see on tõesti eh, muljetavaldav ja nõuab tegutsemist. komisjon peaks reageerima, arvestades, et tegemist on kümnete tuhandete eurodega, mis enne aasta lõppu veel Egiptusesse suunatakse. ning ilma tingimusteta on vaja tegutseda. meil on vaja eh, reageerida ja praeguseks on tõestatud, et Prantsusmaa müüb eh, relvi ja sõjamaterjali Egiptusesse, minnes vastuollu nõukogu järeldustega, see on vaja hukku mõista. proua Mogherini on kaasosaline ning eh, need ebaühtlused äh, Euroopa Liidus näitavad selle olukorra keerukust, meil on vahendeid selleks, et reageerida äh, finantsabi võib suunata vabaühendustele äh, ja eelkõige on vaja tagada ähm, relvade embargo jõustamine, aitäh. suur tänu. ID fraktsiooni nimel proua Liise, palun inimõigustega, rikkumistega seotud teemad Egiptuses äh, on äh, meeldetuletuseks äh, ka ühe Itaalia kodaniku kadumise juhtumi kohta, ta on minu piirkonnast ja mingisugust tagasisidet ei ole tulnud tema olukorra kohta. me ei ole saanud mitte midagi teada ning rahvusvahelised asutused, sealhulgas see parlament, kümnenda märtsi kaks tuhat kuusteist retsemt-, eh, resolutsiooniga ja kaks tuhat kaheksateist aasta detsembri resolutsiooniga on nõudnud õigusemõistmist ning Euroopa Liit eh, on kasuta-, pidanud kasutama kogu oma võimu selle tulemuseni jõudmiseks, aga mis puudutab seda ajakirjanikku, siis me peame silmas pidama seda, et Euroopa Liit on Egiptuse põhiline partner eh, rahvusvahelise arenguabi osas ja arvestades äh, naabruskonna meetmeid viissada miljonit kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend perioodi kohta. Egiptus on oluline partner, tegemist on Äh, stabiilsuse osas väga tähtsa osapoolega, arvestades Egiptuse geopoliitilist olukorda ja ka seda, et äh, neil on maapiir kõrbes, seega on väga keeruline kontrollida inimesi ja kaupu selles piirkonnas Euroopa Liit peab tagama selle, et Egiptus kaotab inimeste põhiõig-, põhiõigusi ja vabadusi, sest selle riigi stabiilsus on oluline selleks, et tagada, et üksikisikute õigusi tagataks ja õigusriigi põhimõtteid tagataks me teame, et äh, õhkkond on väga pingeline ning äh, see pinge Egiptuses äh, võib äh, tekitada pingeid kogu Põhja-Aafrika piirkonnas katastroofiliste tagajärgedega. arvestades hiljuti toimunud sündmusi äh, dialoogi osas Kairoga, peab Euroopa Al-Sisi valitsust äh, julgustama, austama inimõigusi, kinni pidama rahvusvahelisest seadusest ja läbi selle suudame me loodetavasti avada võimaluse tulevikule ja saada teada, mis sai meie teadustöötaja Giulio Reguniga, aitäh. suur tänu. kolleeg Prokatsini, üks minut, palun. ECR-i nimel. tänan, president täiesti õige, et siin kojas toetatakse Egiptuses äh, kodanikuõiguste kaitset ja mina kutsun üles kõikide religioonide austamisele, kaasa arvatud kristlus ähm,. toetan seda ja ma arvan, et me peaksime tegelikult Itaalia ametivõimudega äh, palju rohkem koostööd tegema, et Giulio Regeni surmajuhtum ähm, välja selgitada, põhjused välja selgitada ähm, ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlament ei ole sugugi teinud piisavalt Äh, kuigi äh, ta väljendab siin olulisi poliitilisi ideid, ähm, arvatakse, et ähm, vaenlase demoniseerimine on lihtne lahendus probleemile, aga ma kutsuksin üles palju äh, laiapõhjalisema, nüansseeritumale lähenemisele ja Al-Sisi valitsuse hukkamõist ei tohiks samas lõpetada meie dialoogi Egiptuse valitsusega, eriti seoses terrorismivastase võitlusega. suur tänu, kolleeg Castaldo, üks minut, palun. suur tänu kui palju aktiviste, kui palju ajakirjanikke, eh, vabaühenduste esindajaid, inimõiguslasi, naisi, lapsi kiusatakse veel taga Egiptuses. me ei suuda isegi hoomata, mõõta eh, seda, kui sügavad on need Egiptuse valitsuse repressioonid. Äh, paljud inimõiguslased on praegu surmanuhtluse ootel ja me teame, et samas, et Egiptus on meie jaoks väga oluline partner, Egiptus elab praegu väga keerulisel ajaperioodil ja ei tohiks sugugi lihtsalt äh, vaikides kõrvalseisjaks jääda me teame, mida tähendab islamiterrorism, ka Euroopa Liidus on diskrimineerimist ja laimukampaaniat olnud. Julia Regeni küsimus on, on väga tõsine, me ei ole saanud Egiptuselt mingit usutavat informatsiooni ja ehm, sellest tuleks ka resolutsioonis rääkida, see on suur mure meie jaoks, samuti tuleb peatada äh, Ähm, raha eraldamine Egiptusele, kui Egiptus inimõigusi ei austa, samuti tuleb lõpetada relvade tarned. suur tänu. kolleeg Benifei, suur tänu, me oleme jälle kokku tulnud selleks, et inimõiguste ja põhiõiguste rikkumisest rääkida Egiptuses. muide, need rikkumised ei ole vähenenud, otse vastupidi piinamised ja äh, tagakiusamine on isegi süvenenud. samas ähm, Egiptus on meie oluline koostööpartner, aga me ei saa koostööd jätkata, kui Egiptus me äh, ei austa inimõigusi. Äh, kui Egiptus ei tee koostööd meiega selleks, et välja selgitada, mis juhtus Julia Regeniga. me oleme sellest rääkinud juba mitu korda. Al-Sisid paluti samuti tõtt rääkida sellel teemal. Rooma ametivõimud on seda nõudnud. oluline on nüüd sõna võtta, selline karistamatuse kliima on täiesti lubamatu ja häbiväärne on ka see, et Egiptus ei ole mingeid dokumente saatnud, meile ei ole täitnud rahvusvahelisi kohustusi. nõuame, et viis kahtlust tuli Jenny kohtuasjas ähm, selgitataks välja. tänan. härra Jan-Kristof Ötjen järgmisena, aitäh, president, lugupeetud kolleegid, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal oli Egiptuse ajaloos ajalooline pöördepunkt. miljonid egiptlased tulid tänavatele lootuses, et nad saavad rohkem vabadust, demokraatiat, inimõiguste kaitsmist ja ka paremat majanduslikku olukorda. kaheksa aastat hiljem on reaalsus aga Egiptuses täiesti teistsugune. pressivabaduse ja arvamusevabadus ning inimõiguste alane olukord on väga palju halvenenud ning üha rohkem on repressioone president Sisi all. see on palju hullem olukord kui Hosni Mubaraki all International, Amnesty International on öelnud, et Egiptuse vanglates ikka veel süstemaatiliselt piinatakse ja väärkoheldakse vange, see on täiesti vastuvõetamatu. vastuseks viimastele demonstratsioonidele valitsuse vastu, valitsus äh, lihtsalt neli tuhat kolmsada inimest vangistas täiesti suvaliselt, nendest kolm tuhat istuvad ikka veel vangikongis. väga paljud räägivad piinamistest, inimõiguste eest võitlejaid äh, jahib politsei täiesti sihipäraselt ning mõned neist lihtsalt kaovad ära. põhiõigused äh, trambitakse jalgale, me ei või jääda siin pealtvaatajaks, sellepärast kallid kolleegid, on väga tähtis, et me need majanduslikud abivahendid, mida me Egiptusele saadame, annaksime edasi ainult rahvale, mitte ka valitsusele, aitäh! suur tänu ja järgmisena saab äh, sõna Adam Pilen, palun suur tänu, juhataja. Egiptus on äh, võtmetähtsusega riik äh, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika stabiilsuse jaoks. ta on väga oluline majanduspartner Euroopale ja mängib olulist rolli rändevoogude haldamisel. Egiptus on äh, võtnud vastu palju põgenikke Süüriast ja ta on samuti võtmetähtsusega partner võitluses terrorismi vastu Egiptuse ametivõimud on äh, võidelnud äh, islamiterroristidega Siinai poolsaarel. nüüd äh, demonstratsioonide laine on praegu tabanud Egiptus, tuhanded on läinud tänavatele, mul on hea meel, et Euroopa Liit toetab neid inimesi, aga reaalsus ei ole mustvalge. päris paljud protestijad on äh, moslemi vennaskonnaga seotud isikud või Daeshiga seotud inimesed. meil tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ka Egiptuse kristlaste olukorrale. Ähm, sel aastal on surnud juba üle saja Egiptuse kristlase. tänan, järgmisena kolleeg Habib. austatud äh, daamid ja härrad, kui president äh, siis, siis ta äh, kaks tuhat neliteist sai Egiptuse president, siis ta põhimõtteliselt sõlmis Egiptuse kodanikega leppe, äh, ta lubas äh, turvalisust ja majanduslikku heaolu, ähm, saades vastu totaalse kontrolli omalt poolt ja see on põhimõtteliselt sama lepe, mis Euroopa Liit on sõlminud äh, ka oma kodanikega, see leping on kõik äh, väga kena, niikaua kui äh, stabiilsus, julgeolek ja majanduskasv jätkuvad ja sarnaselt Euroopa Liiduga Egiptus ka jooksis rajalt äh, maha ja nüüd võimulolijad veelgi tugevdavad oma haaret inimeste üle. Euroopa Liit on tegutsenud täpselt samamoodi see soovib äh, ka oma haaret veelgi tugevdada iga kord, kui midagi viltu läheb. ja me hoiatame, ärge tugevdage seda haaret rohkem, me oleme praegu kaugel Egiptusest, aga me jõuame kiiresti järele, laske lõdvemaks. tänan, kolleeg. järgmisena saab äh, sõna proua Niina Tšill, palun. tänan, juhataja me räägime jällegi inimõiguste olukorrast. Egiptuses Sisi lubas äh, majanduskasvu ja turvalisust Egiptuse kodanikele, aga ta ei ole midagi äh, sellist saavutanud. ta hoopis äh, surub alla kodanikuühiskonda, ajakirjandust, opositsiooni. Trump võib silma kinni pigistada selles osas, meie mitte. Amnesty Internationali andmetel üle nelja tuhande inimese, kaasa arvatud naised ja alaealised, on vahistatud alates protestide algusest septembris novembris, see on täiesti äh, kohutav olukord, ma kutsun üles kõiki äh, vange kohe vabastama, eriti Rami Shababi ja Mohammed Rashid. ja küsin volinikult, et äh, millised vastused teil on, paljud on juhtinud tähelepanu Jüri režiimi juhtumile, see on Cambridge'i ülikooli õpilane Itaalias, ta läks Kairos kaduma, kümme päeva hiljem leiti ta keha mis äh, näitas märke meeletust piinamisest. küsimus on selles, et äh, mida te teete, et äh, vaadata ka üle nende miljardite eurode saatmise küsimus, mis iga aasta meie poolt Egiptusesse teele lähevad ja me tõesti tahaksime mõningaid vastuseid. suur tänu, kolleeg ja härra Tšernetski, palun suur tänu, juhataja, volinik. Egiptus on äh, väga oluline meie jaoks väga oluline partner ja stabiilsus seal on äh, meie jaoks äh, tähtis. kui Egiptus destabiliseerub, siis sajad tuhanded inimesed tulevad sealt Euroopasse, võib-olla isegi miljonid. me peaksime tegema kõik oma võimuses, et Egiptust aidata eriti tuleb aidata neid äh, noori inimesi, kes on nüüd läinud äh, tänavatele, neid ei tohiks äh, vangistada, me peame neid toetama. islami äärmuslased, moslemi vennaskond on ka osaliselt nööre tõmbamas ja neid proteste organiseerimas ja kindlasti peaksime vältima seda, et nad kasutavad ära inimesi oma võitluses Egiptuse ametivõimude vastu. me peaksime rääkima kristlaste õigustest äh, Egiptuses. mul on poolteist minutit, juhataja, ütleb kõneleja. ühesõnaga, Egiptus on tegutsenud äh, kristlaste huvides, aga meie usuvendi ja õdesid endiselt äh, rünnatakse. me peame nõudma, et Egiptuse koptid oleksid kaitstud, me peame näitama üles äh, solidaarsust äh, nende inimestega, kes on seal stabiilsuse sambaks. tänan ja vabandust katkestuse pärast. nüüd tuleb vaba mikrofoni voor. meil on viis sõnavõtusoovi registreeritud. ja esimesena saab sõna Jerzy Pospišil. tänan, juhataja. ma soovin toetada seda resolutsiooni projekti kolleegid on juba kritiseerinud inimõiguste julgeolekuolukorda Egiptuses, Sisi režiim näitab nüüd oma talist nägu. me teame, et Egiptus on meie jaoks oluline partner, aga me ei saa silmi kinni pigistada, kui äh, inimõigustest ei äh, peeta kinni. ma olen varasemalt toe-, töötanud äh, justiitsministrina ja tuleb öelda, et kui me räägime inimõigustest ja surmanuhtlusest, siis seda viimast on kurjasti ära kasutatud, üle tuhande on saanud äh, sellise äh, karistuse, alaealised ja naised on äh, vangistatud ja see fakt ütleb Egiptuse kohta juba paulud, paljudki. järgmine kolleeg, palun Mr Teodoro. Teodoro. Uh, Mr President, it's Tudor and Tšuhhadarov oh.. Um, juhataja, minu nime hääldatakse veidi teisiti. Tšuhhadaru. ühesõnaga, kui head inimesed midagi ei tee, siis on äh, diktaatoritel triumf, seda me oleme ka Egiptuses jällegi näinud. Euroopa Parlamendis oleme me olnud kursis paljude asjadega, mis on seal viltu läinud, aga me ei ole midagi teinud, me võime siin äh, ilusaid sõnu rääkida, resolutsioone vastu võtta, aga ilma konkreetsete meetmeteta midagi ei muutu. ja seetõttu teen komisjonile järgmise ettepaneku. poliitilised vangid tuleb vabastada ja kahekümne esimesel sajandil tuleb peatada surmanuhtluste täideviimine. järgmisena kolleeg Deli Clark. juhataja, siin on äh, kurb iroonia seoses selle resolutsiooniga, osad on äh, kopeeritud, kleebitud eelmise aasta resolutsioonist, aga olukord Egiptuses kohapeal muutub järjest hullemaks. ja siin me oleme silmakirjalikud, äh, selleks, et minna edasi, tuleb vaadata tagasi. resolutsioon äh, toetab Euroopa Parlamendi nimel äh, kodanikuühiskonda, Egiptuse inimesi, aga meil tuleb endale tähelepanu, tuleb tähelepanu juhtida ka sellele, et Euroopa Liit õnnitles äh, Sisit äh, kui ta ametisse sai ja ainukene demokraatlikult valitud president seal lõpuks vangistati ja ta suri seal vanglas ja kui me kutsume üles Egiptust ja Saudi Araabiat tegema meiega tihedamat koostööd äh, piiride kontrollimisel, äh, siis äh, meie soodustamegi ju seda, mida Egiptus teeb, andes neile oma toetuse ja andes neile oma relvad. tänan, järgmisena saab sõna kolleeg Wallace. Äh, Trump äh, hiljuti nimetas äh, Sisit oma lemmikdiktaatoriks. Prantsusmaa tarnib sinna kõige rohkem relvi, USA, Prantsusmaa panevad pilgu kõrvale iga kord, kui see neile sobib. kui Sisi sai presidendiks, siis äh, järgnesid äh, meeletud protestid, äh, Sisi on brutaalne diktaator, kellele ei peaks relvi saatma. ja kas me peaksime saatma relvi Saudidele, kes viivad läbi genotsiidi Jeemenis? aga Euroopa Liit äh, ikka teeb seda. Euroopa Liit on pannud sanktsioonid Venezuelale, Süüriale Iraanile, aga teeb äh, äri siin mõrvaritega, mis ometi aset leiab. kolleeg Julie Ward, palun. suur tänu septembrikuus tulid tuhanded meeleavaldajad Egiptuses tänavale Kairos, Aleksandrias, Sirises, selleks, et reageerida korruptsioonisüüdistustele president Abdel Fattah el-Sisi vastu pärast seda on president ignoreerinud seda, mida äh, inimõiguslased ütlevad ja nad on surunud meeleavaldajad maha, üle kolme tuhande inimese on trellide taha pandud, üle saja neist on lapsed, mõned alles üheteistaastased. mitmed kinnipeetavad peeti kinni oma teel koolist koju. kinnipeetavad, neid süüdistatakse terrorismile kaasaaitamises, valeinfo jagamises, sotsiaalmeedia väärkasutuses ning äh, ebaseaduslikes meeleavaldustes osalemise eest. tuletame Egiptuse valitsusele meelde, et rahvusvahelisest õigusest lähtuvalt on inimestel õigus rahumeelsele meeleavaldusele ja oma arvamuse avaldamisele ka sotsiaalmeedias. suur tänu, proua kolleeg Ward ja arutelu äh, selle ähm, päevakorrapunkti osas on läbi, annan sõna volinik Mitsele suur tänu, lugupeetud juhataja. kallid parlamendiliikmed, Euroopa Liit on selgelt huvitatud sellest, et Egiptus oleks äh, stabiilne. oleme veendunud, et seda saab saavutada ainult siis, kui inimõigusi täielikult austatakse ning seda tehakse vastavalt riigi rahvusvahelistele kohustustele, lähtuvalt selle riigi õigusest ning partnerluskohustustest, milles on kokku lepitud Euroopa Liiduga üheskoos. Euroopa Liit nõuab endiselt, et olukord paraneks poliitiliste õiguste osas, kodanikuvabaduste osas, sealhulgas sõnavabaduse küsimuses nii netikeskkonnas kui väljaspool. Euroopa Liit lõhutab, kui oluline on põhiõigused, rahumeelse kogunemise õiguse ning inimõiguste kaitsjate õiguste kaitsmine. Euroopa Liit tervitab uue vabaühenduste seaduste vastuvõtmist, mis asendab väga kritiseeritud kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta seadust. seda tuleb rakendada nii, et kodanikuühiskond saab teed, teha oma tööd ilma igasuguste piiranguteta ning et inimõiguste kaitsjaid ei kiusata ka taga välisrahastuse sätete kaudu. pärast kahekümnenda septembri meeleavaldusi on inimesi kinni peetud ka siis, kui nad ei osalenud meeleavaldustes, iseäranis murettekitav on see, et kinni peetakse poliitikuid, inimõiguste kaitsjaid, juriste, ajakirjanikke, suurem osa neist on vangistatud terrorismiga seotud süüdistuste alusel. Esta Abrul Fatah, Mohenur al-Basri, Al-Abad al-Fatah, Mohammed al-Bahar on ainult mõned näited neist. Need sündmused leiavad aset pärast seda, kui on olnud väga positiivne areng nii ühiskondlike kui majanduslike õiguste osas. Euroopa Liit tunneb tõsist muret selle pärast, et inimesi on väärkoheldud, on kadumisjuhte, kinnipeetavate olukord on vilets ja kinnipeetajaid tuleks kohelda lähtuvalt rahvusvahelistest standarditest igasuguste surveavalduste tõttu, tagakiusamise tõttu tuleks alustada kohtuasjad nende uurimiseks. ei tohi taga kiusata inimesi, kes kasutavad oma õigusi rahumeelsele meeleavaldusele. Euroopa Liit tuletab meelde, et erinevatele arvamustele ruumi võimaldamine toob kasu ning kodanikuühiskonda ei tohiks maha suruda selliste meetmete kaudu, nagu näiteks varade külmutamine ja reisikeelud me oleme Egiptusega kahepoolses dialoogis oma partnerlussuhete kaudu ja seda järjepidevalt, aitäh. aitäh, härra volinik ja kallid kolleegid. arutelu käigus on esitatud kuus resolutsiooni ettepanekut, arutelu on käesolevaga lõppenud ja hääletamine toimub täna keskpäeval Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arutelu teemal kavandatav uus Indoneesia kriminaalseadustik. mul paluti just teada anda, et äh, te võite sinise kaardi küsimust esitada nii elektrooniliselt kui ka käega märku andes ja ka vaba mikrofoni voorus äh, sõna soovimiseks saate te märku anda elektrooniliselt või ka käega märku andes ja te ei pea ootama arutelu lõpuni, et ennast äh, vaba mikrofoni vooru registreerida. loodetavasti on kõigil elektroonilised hääletuskaardid kaasas. nüüd äh, esimesena saab sõna Anna Fotiga üks resolutsiooni koostajatest, palun. suur tänu, juhataja. Indoneesia on Euroopa Liidule väga tähtsaks partneriks. äärmiselt oluline partner on see ka meie, minu koduriigile Poolale Euroopa konservatiivid ja reformistid avaldavad muret oma resolutsiooni ettepanekutes mitmete küsimuste üle, aga kõiki neid teemasid oleme tõstatanud ka inimõiguste dialoogis Indoneesiaga. ma palun siiralt, et minu kolleegid Euroopa Parlamendis võtaksid vastu minu muudatusettepaneku, mis puudutab reisikeeldu inimese puhul, keda ekslikult süüdistati riigi petmises ning kes mõisteti viieks aastaks vangi ainult sellepärast, et ta armastab Paapua kultuuri ma palun siiralt, et see teema tõstatatakse kõikide Poola kodanike nimel. aitäh. härra Berg, palun järgmisena. härra Klaas-Petrik Berg. Here? Oh, yeah, here. Okay. No. Herr Lars Patrick. Lars Patrick Berg. So, he's not here. paistab, et teda pole. järgmisena saab sõna kolleeg Villanueva Ruiz. palun olge lahke viimaste aastate jooksul oleme näinud väga murettekitavat arengut. seadused muutuvad üha karmimaks ning äh, poliitilisi dissidente hakatakse taga kiusama. seda erinevates piirkondades. kuid tendents on üldine Indoneesia puhul on täiesti selge, et karistusseadusliku äh, reform on suunatud äh, marksistlike, leninistlike, mitteusuliste rühmituste vastu. on olemas juba jumalateotuse seadus äh, ning samuti soovitakse uue seadusega kriminaliseerida naisi, kes kasutavad oma abordiõigust, samuti seksuaalvähemusi, keda abielu rikkumise tõttu tõttu karistatakse. kuks, kuussada tuhat kuni kaks miljonit inimest on tapetud viimaste aastate jooksul. meie peame aga julge-, oma kaitsma rohkem oma, oma õigusi Euroopas, aga mitte ainult, aga ka ülejäänud maailmas. me räägime siin palju suuri sõnu feminismist, pluralismist ja vabadusest, aga siis, kui vabakaubandus mängu tuleb, kipume me ilusad sõnad unustama proua Tšehh, palun. aitäh. Indoneesia on olnud Euroopa Liidu usaldusväärne partner, kellel on tugevad poliitilised kaubanduslikud suhted Euroopa Liiduga. nüüd on uus poliitiline tsükkel alustanud, tahetakse reforme, mis aastakümneid tagasi alguse said, lõpule viia, aga uue karistusteadusliku eelnõu on väga vastuoluline element selles reformide protsessis. tuhanded indoneeslased tulid tänavatele, et meelt avaldada ja seetõttu lükati eelnõu vastuvõtmine edasi. selle otsuse eest aitäh, sellepärast et nüüd on võimalik suuremat konsultatsiooni läbi viia ja praegu on õige hetk, et Euroopa Parlament sellesse arutellu ka omalt poolt panustaks ning rõhutaks, kui olulised on inimõigused ning demokraatlikud põhimõtted see arutelu puudutab mitmeid sätteid selles seaduseelnõus, need on diskrimineerivad naiste, seksuaalvähemuste, usuliste vähemuste vastu, samuti kriminalise-, kriminaliseeritakse rasestumisvastased vaheldused, abieluväline seksuaalelu ja nii edasi. see näitab, et inimõigused, vaba sõnavabadus on endiselt ohus Euroopa Liidus tõesti, karistusseadustik äh, peab äh, õigusriigi põhimõtet toetama ja mitte äh, tekitama ühiskondlikke lõhesid. kallis kolleeg, teil on ainult üks minut kõneaega, te olete juba rääkinud üks minut kakskümmend sekundit, nii et ma olen sunnitud katkestama. järgmisena saab sõna proua Vind, Marianne Vind. suur tänu jätkan taani keeles. Indoneesia uus karistusseadustik läheb vastuollu kõikide meie demokraatlike väärtustega ja sel, ja see on äh, inimõiguste vastane. me ei saa lubada sellist äh, diskrimineerimist naiste ja, ja vähemuste vastu ning äh, veel enam seda, et see kirjutatakse seaduse sõnasse ja põhiõigusi eiratakse. Indoneesias tuleb kuulata Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku sõnu me oleme väga äh, ettevaatlikult püüdnud olema, olla konstruktiivsed ja vastutulelikud. resolutsiooni ettepanekule on toodud kaks muudatusettepanekut, mis puudutavad kahte Euroopa Liidu kodanikku ähm, äh, Indoneesia vanglates. tõesti, selles, sellest on äärmiselt kahju, kuid konkreetseid nimesid ei tohiks siia sisse tuua me mõistame resolutsiooni ettepanekus uhka selle, et Indoneesias kasutatakse surmanuhtlust ja kui me keskendume üksikkodanikele, siis see laiaulatuslik resolutsioon, mis juhib tähelepanu problemaatilistele elementidele karistusseadustikus, lahjeneb. ja äh, kõige hullemal juhul võib Indoneesia valitsus vaadata seda resolutsiooni ettepanekut äh, siis, kui midagi sellist, millega tahetakse ainult äh, neid Euroopa kodanikke vabastada. aga meie tahaksime kogu karistusseadustikku parandada ma paluksin, et kõik hääletaksid resolutsiooni ettepanekute poolt, aga hääletaksid muudatusettepanekute üks, neli ja viis vastu. aitäh. proua härra Štehovski, Toomas, palun. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud volinik. Äh, Indoneesia on olnud Kagu-Aasias meie stabiilseks partneriks Indoneesias on demokraatlikud põhimõtted paigas, nad peavad neist üldiselt kinni ja seetõttu on äärmiselt üllatav ja murettekitav, et karistusseadustiku reform, mis algas juba mõnda aega tagasi, hõlmab tervet rida artikleid, mis äh, tunduvad meile täiesti läbimõtlematud ning käivad arvesse viimase aja arengut Indoneesias paistab, et Indoneesia rikub inimõiguste põhimõtteid, neid põhimõtteid, millest riik on aastaid kinni pidanud. mul on väga hea meel, et viimaste kuude jooksul, kui on muutunud valitsus, on järsku alanud uued arutelud teiste riikidega, karistusseadustiku areng on peatatud. mul on hea meel seda arengut näha, nii et ma tunnen on põhjust optimismiks, ma loodan, et karistusseadustikku praegusel kujul läbi ei lasta ning ma olen veendunud, et Indoneesia demonstreerib taas kord, et nad on need, kelleks me neid pidasime, stabiilne demokraatlik partner Euroopa Liidule. partner, kes lähtub demokraatlikest põhimõtetest ning et nad edaspidi ei tugine sellistele äärmuslikele mõtetele nagu surmanuhtlus on ning äh, mis puudutab seksuaal- ning usuvähemusi, siis ma loodan, et sätted, mis neid diskrimineerivad, jäävad vastu võtmata, mul on olnud väga palju arutelusid isiklikult Euroopa Parlamendi liikmena Indoneesia poliitikutega ning ma usun, et nad on avatud ning nendega on võimalik läbi rääkida ning me saame kanda hoolt selle eest, et äh, selline areng tulevikus enam ei jätku. aitäh. ja lähme nüüd edasi fraktsioonide nimel kõnelejatele ja esimesena saab sõna härra Kelly. tere hommikust! Indoneesia on neljas kõige rahvarohkem riik Euroopa Liidus, vabandust, ma kogu maailmas <laughs> moslemi riik ja väga mitmekesine riik, etnilisi vähemusi on palju, usurühmitusi on palju, keeli on palju, kultuur on mitmekesine, samas on tegemist riigiga, mis on teinud suuri edusamme Äh, riigiga, kellega me võime tulevikus veelgi tihedamaid partnerlussuhteid arendada. olen ASEAN-i delegatsiooni liige ning äh, olen rahvusvahelise kaubanduskomisjoni liige ning äh, lood-, loodan, et järgmise viie aasta jooksul võib-olla võib isegi kõne alla tulla vabakaubanduslepe Indoneesiaga. on õige hetk sellest teemast rääkida, sellepärast et me küsime pahatihti, et meie kiireloomulised resolutsiooni ettepanekud, kas neist kasu ka on praegu see karistusseadustik, mis meile pinnuks silmas on, on äh, Indoneesias ratifitseerimise protsessi äh, käigus ja meeleavalduste tõttu äh, toimivas demokraatias, mida Indoneesiat, milleks Indoneesiat saab pidada, on president edasi lükanud selle karistusseadusliku vastuvõtmise, nii et on täiesti õige hetk juhtida tähelepanu nendele asjaoludele, mis meile muret tekitavad ning mis ei vasta rahvusvahelistele standarditele, naiste õigustega seotud küsimused, usuvähemustega seotud küsimused, LGBTI õigused, poliitilised ideoloogiad seoses ja surmanuhtlus ning seksuaalõigused. ma arvan, et äh, Indoneesia delegatsiooniga peaks samuti sellest küsimusest rääkima ning mina ise, äh, ma olen äh, taastuvenergia raportöör, kohtusin ka ise suure Indoneesia delegatsiooniga palmiõli küsimuses, nii et meil on pidevalt sidemed, nii et me võime nendest asjadest rääkida ja sidemeid veelgi edasi arendada lähedasemaks, aitäh! ja nüüd annan sõna härra Tšihhadarule. tänan. kolm asja on murettekitavad, kui me räägime Indoneesiast on täiesti uskumatu, et kahekümne esimesel sajandil on kedagi võimalik äh, kriminaalkorras karistada tema usuliste veendumuste tõttu et naiste õiguste eest äh, võideldes äh, maandutakse vanglas, kui nõutakse seksuaalreproduktiivõigusi, ühesõnaga see nimekiri on väga pikk. Äh, paljud inimesed on surma mõistetud ja sellist lähenemist seal tuleb hukka mõista ja miinimum, mida teha, on surmanuhtlusele moratoorium seada Euroopa Komisjon peab need teemad äh, tõstatama ja Euroopa Liit äh, peab kõikide institutsioonidega, kõikide äh, riikidega rääkima ühel häälel. ma võtan sellel teemal sõna, sest et see on oluline osa inimõigustest üle kogu maailma ning see on oluline selles rolli suhtes, mida meie Euroopa Parlamendina mängime mõned nädalad tagasi mina ja teised kolleegid äh, seisime Brüsselis parlamendihoone ees, sellepärast et äh, tahtsime tähistada rahvusvahelist ohutu abordi päeva. maailm on edasi liikunud äh, olulisel määral, tunnustades naiste õigusi oma keha üle. aga see teekond ei ole veel läbi. ja kahjuks on Indoneesia uus karistusseadustik samm tagasi Human Rights Watch on öelnud, et Indoneesia kavandatav kriminaalseadustik ei ole mitte katastroofiline mitte ainult naiste ja religioossete ning sooliste vähemuste suhtes, vaid kõikide indoneeslaste jaoks. Euroopa Liidul on vali hääl ning me peaksime kasutama seda häält me peame tagama võrdõiguslikkuse, aga soolist võrdõiguslikkust ei ole võimalik tagada, kui ainult poolel rahvastikul on õigus oma kehade üle otsustada. sooline võrdõiguslikkus on inimõiguste süda ja härra asepresident, me peame nende õiguste eest võitlema, aitäh! aitäh ja proua Aliis Kuhne. suur tänu, juhataja. see ettepanek, mille Indoneesia valitsus äh, on äh, teinud, on nüüd selline, mis äh, õõnestab põhiõigusi ja vabadusi naised, seksuaalvähemuste esindajad, usuvähemuste esindajad, kõigi nende õigusi kärbitakse ja samuti võideldakse nende vastu, kes soovivad astuda välja teiste inimeste õiguste kaitseks see kõik äh, kahtlemata peab mõjutama Euroopa Liidu ja Indoneesia vahelisi suhteid, meil tuleb Indoneesia valitsusi, valitsusele tähelepanu juhtida äh, sellele, millised on äh, põhilised inimõigused, kodanike õigused ja vähemuste õigused ning et neil on kohustus neid õigusi kaitsta. hea Beck. härra Beck, Gunnar Beck, palun. tänan, äh, juhataja austatud kolleegid, Indoneesia on paljude jaoks liberaalse islami musterriik, aga demokraatliku arvamusvabaduse õõnestamine ja praegune karistusseadustiku eelnõu eh, näitavad, et eh, nad kalduvad kõrvale euroopalikust lähenemisest. praegu tundub, et karistusseadustik on külmutatud, sellega edasiminek on külmutatud, aga tekib huvitavaid äh, küsimusi. Äh, paljud riigid ei äh, jaga euroopalikku liberaalsust ja seda, et religioon, see on midagi ainult privaatset ja samuti ei lähtuta äh, meie stiilis äh, põhiõiguste hartast. Euroopa Liit aga on olukorras, kus me impordime väärtuste konflikte ja see kõik on seotud äh, sekulariseerimisega ja poliitilise ülemäärase korrektsusega, meil tekivad siin äh, paralleelühiskonnad, filosoofid on nimetanud seda väärtuste konfliktist, realist Hegel on öelnud, et ainult tugevama õigus äh, maksab. ja mõlemad äh, filosoofid on hoiatanud äh, ühiskondlike eksperimentide eest. roheline poliitik Cohn Bendit kirjutab, et kui võõrad kultuurid põrkuvad, siis konflikt kestab. multikultuurne ühiskond on kiire, julm ja vähe solidaarne. seda ilmestavad äh, sotsiaalsed ebavõrdsuse ilmingud ja on selline tendents, et äh, paljud äh, grupid ja ühiskonnakihid kaugenevad teineteisest ja ühiskond ei ole enam ühtne ja sidus ja väärtuste osas tekib probleeme Indoneesia ei ole meie kõigi nii-öelda esimene probleem, küll aga reformatsiooniliste koonpenditite äh, probleem, kes äh, soovivad äh, oma nägemust näha teostumas nii siin kui ka Indoneesias. ja Charlie Weimers järgmisena, palun. tänan, juhataja Indoneesia karistusseadustiku juured on koloniaalajas ja seda tuleb reformida. kahjuks ei ole see ettepanek kooskõlas rahvusvahelise õigusega. hiljutised arengud islamismi suunas peegelduvad selles ettepanekus. tekib äh, oht, et äh, hakatakse rakendama šariaadi seadusi, on palju kohanikke seadusi, mis äh, ei äh, luba naiste õigusi, arvamusvabadust, mis lähtuvad šariaadist, siin on nüüd väga palju ka viited Jumala teotusele, mis kõik mõjutab negatiivselt usuvähemusi ehk neid, kes ei ole moslemid. Euroopa Liit peab väga selgelt välja ütlema, et äh, Indoneesia valib äh, kas partnerluse vahel vaba maailmaga või äh, saab šariaadi. lugupeetud president. Euroopa Liit on üks tugevamaid majanduslikke jõude maailmas. me võtame maailma õpetamist oma õigusena, aga see on vale rada Need resolutsiooni ettepanekud on liiga leebed. ning kui riigid ei tee, mida me oma resolutsioonides palume, siis mitte midagi ei juhtu. see teeb kahju ainult meile endile, meie mainele. meie maine on siin ohus ning sellised leebed resolutsioonid õõnestavad seda, me peame asjale lähenema õigesti. esmalt resolutsioon, seejärel äh, hukkamõistmine ning lõpuks sanktsioonid sanktsioonid peavad äh, tulema õigel ajahetkel, ehk siis kui me saadame resolutsiooni riigile, siis nad teavad, et äh, järgnevad tagajärjed, mida ka rakendatakse. aitäh ja palun äh, Isabel Viser-Liima. lugupeetud juhataja, uus Indoneesia karistusseadustik on selle resolutsiooni inspiratsiooniks ja kogu Indoneesias on meeleavaldajad ja üliõpilased tänavale tulnud ja samuti ka Papua piirkonnas me tahame toetada opositsiooni, äh, kes on vastu sellele karistusseaduslikule, karistusseaduslik äh, ähm, inimese, muudab kriminaalseks inimese usuvabaduse, inimese mõttevabaduse, inimese õiguse oma kehale ja äh, nii edasi. tegemist on repressiivsete meetmetega ning tegemist on äärmiselt vastutus, vastuolulise seadusega ning samuti korruptsiooni äh, komisjoni vastu võetud äh, seadus on murettekitav. õigus peab tagama kõikidele õiguse ees võrdsuse ning äh, põhiõigused. Euroopa Liit on Indoneesiaga positiivsed partnerlussuhteid arendanud, meil on inimõiguste iga-aastane dialoog, meil on majanduslikud suhted ning ootame, et inimõiguste dialoogile, dialoog oleks väga põhjalik selle aasta novembrikuus. ja järgmiseks proua Strugariu ja ma jätkan rumeenia keeles dragi colegi uh, uniunea europeană are un acord de parteneriat și de cooperare cu indonezia în vigoare din două mii paisprezece și acum avem. me oleme teinud Indoneesiaga tihedat uh, koostööd aastaid, aga nüüd me oleme silmitsi uue olukorraga, kavandatakse uut karistusseadustikku, kus on sees artiklid, uh, mis rikuvad naiste õigusi, seksuaalvähemuste ja usuvähemuste õigusi ja samuti äh, võideldakse sellega vaba arvamusavalduse vastu. kas ei ole mitte aeg äh, Euroopas ka vastu võtta äh, Magnitski seaduse äh, sarnane lähenemine? me sulgeme silmad ja sellega teeme me ennast kaassüüdlasteks inimõiguste rikkumisel. me peame olulisemaks majandushuve ja oleme huvitatud sellest, et Eh, Indoneesia raha tuleks ikka Euroopasse, olgugi et eh, nad rikuvad inimõigusi. Renew fraktsiooni eh, resolutsiooni ettepanekus on vastavad sätted sees ja need peaksid ka ühisresolutsioonis olema, ma ei tea, kuhu sealt need on küll kadunud. nii, nüüd me oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt saab sõna härra Pospišil ja siis ülejäänud kaks sõnasoovijat pane předsedající já jsem velmi rád že v bloku o stavu lidských. suur aitäh president mul on väga hea meel et me räägime inimõigustest aga ka võrdsusest me räägime karistusseadustikust ja selle võrdsusest sest see kajastab äh, riigi olukorda see näitab seda kas nad äh, austavad inimõigusi ja karistusseadustikku tuleb kritiseerida seda kavandatavat seadustikku seda tuleb äh, kritiseerida, arvestades äh, kaasaegset kontseptsiooni. Nende seadustik ei ole kuidagi seotud kaasaegse karistusseadustikuga, sest et see on äh, abordiõiguse, vähemuste õiguste vastane, neil on jumalateaduse seadused, see on naistevastane ja täiesti vastuvõetamatu. kui karistusseadustik peaks äh, peegeldama olukorda mingis riigis, siis äh, tuleb seal selgesti sätestada, mis on kuritegu ja mis mitte. see seadustik on väga ähmane, kui see vastu võetakse, siis on võimalik seda äh, kuritarvitada ning ma arvan, et meie resolutsioon on väga õige uh,. ja palun, Julie Ward. aitäh, president. on äh, kaheksateist Äh, problemaatilist artiklit selles Indoneesia karistusseadustiku kavandis. Need äh, rikuvad oluliselt äh, laiaulatuslikke kodanikuvabadusi. seal on sätted, mis on kahjulikud naiste, LGBTI inimeste ning usuvähemuste suhtes. seal on paragrahvid, mis on vabakõne vastased. Need paragrahvid ei ole kooskõlas rahvusvaheliste inimõiguste standarditega ning need ei vasta rahvusvahelise järelevalve nõuetele mitte ükski parlament ei tohiks reguleerida üksikisiku eraelu õigusi, näiteks seda, kellesse nad armuvad, nad ei tohi suunata inimeste otsuseid oma keha üle, näiteks piirata naiste reproduktiivõigusi. seksuaal- ja reproduktiivõiguste eest võitlejana tean, et juurdepääs rasestumisvastastele vahenditele ning ohutu abordi võimalus annab naistele võimu ma palun, et Indoneesia äh, valitsus muudaks oma kurssi ning eemaldaks kõik need problemaatilised paragrahvid, mis peaksid jääma eelmisesse sajandisse. suur aitäh. ja Barbro Gibson, palun. Teil on sõna. aitäh. mind jätkuvalt hämmastab ja kohutab, et aastal kaks tuhat üheksateist on meil endiselt seaduseid, mis diskrimineerivad ning üritavad kontrollida põhilisi inimõigusi, näiteks äh, abieluvälist seksuaalvahekorda või mis üritavad äh, teineteist äh, armastavat inimesi abiellumast hoida. see karistusseadustik käib kõige vastu, millesse ma usun selle kehtestamine tuleks peatada ning mul on hea meel, ma olen uhke, et me seisame LGBTI kogukonna ja kõigi teiste vähemuste eest, keda see seadustik võib negatiivselt mõjutada. aitäh ja härra Stanislav Boltšak. suur aitäh, et mulle sõna andsite, president. ma tahaksin hukka hukka mõista selle Indoneesia kavandatava karistusseadustiku. me teame, et Indoneesia valitsus on meie stabiilne partner, me tahame selle riigiga hoida häid suhteid, tegu on meie strateegilise partneriga äh, selles piirkonnas. aga see seadustik on äh, väga ähmane ja me peame saatma väga selge sõnumi selle kohta põhiõigused on universaalsed. me ei pea loomulikult neid levitama igal pool maailmas, nii nagu meie neid näeme, aga ilmselgelt on teatud põhiõigused ja reeglid, näiteks õiglase kohtumõistmise õigus seetõttu mina usun, et nii praegune komisjon kui ka tulevane komisjon peaksid olema väga ranged ning suhtlema aktiivselt Indoneesia valitsusega selle probleemi osas, aitäh! suur aitäh! ja sellega võtame arutelu kokku. ja annan sõna komisjonile vastamiseks. aitäh, härra president, lugupeetud liikmed! Indoneesia stabiilne demokraatia vabade ja õiglaste valimistega aktiivne meedia ning elav kodanikuühiskond on viimaste aastate jooksul teinud jõulisi edusamme, et kehtestada äh, õiguslik raamistik inimõiguste kaitsmiseks ning selleks, et parandada demokraatilist vabadust. aastakümneid vana karistusseadustiku kaasajastamise protsess on toonud kaasa positiivseid arenguid. näiteks on piiratud surmanuhtluse kasutamist ja rakendamist sellegipoolest on protsess tekitanud äh, muresid teatud inimõigustega seotud küsimustes. seda on kritiseeritud nii äh, riigisiseselt kui ka rahvusvahelises kogukonnas. Euroopa Liit on lähedalt jälginud äh, karistusseadustiku ülevaatamist ning on suhelnud aktiivselt parlamendi, valitsuse, kodanikuühiskonna ja rahvusvaheliste partneritega mõned kõige vastuolulisemad muudatused on seotud äh, muuhulgas äh, jumalateotusega, abieluväliste seksuaalsuhete kriminaliseerimise ning äh, abieluta kooselu suhtes ning see võib piirata sõnavabadust, naiste õigusi, seksuaalvähemuste ning usuvähemuste õigusi. me kutsume üles Indoneesiat, kes on Julgeolekunõukogu mittealaline liige, et nad järgiksid oma rahvusvahelisi kohustusi ning austaksid põhiõigusi ja inimõigusi ja tegutseksid neile vastavalt. Euroopa Liit on äh, üritanud mõju-, äh, survestada Indoneesia valitsust nendes küsimustes Euroopa Liidu delegatsioon ja liikmesriigid kohtusid Indoneesia justiitsministri ja inimõiguste ministriga. käesoleva aasta suvel kohtusime ka vastava parlamendikomisjoniga. veel üks äh, areng on olnud äh, muudatusettepaneku eemaldamine, millega kriminaliseeriti äh, samasooliste suhted septembri lõpus äh, teatas president, et äh, karistusseadustiku üle hääletamine lükatakse edasi. Äh, see peaks aset leidma käesoleva aasta oktoobris uues parlamendi koosseisus. Euroopa Liidu ja Indoneesia eesseisvas, eesseisval inimõiguste dialoogil, mis toimub Brüsselis kaheksandal novembril, jätkab Euroopa Liit Äh, karistusseadustiku äh, ülevaatamisse panustamisse ning meenutab Indoneesiale oma kohustusi, mis tulenevad äh, kodaniku- ja poliitiliste õiguste konventsioonist. aitäh! suur tänu, volinik! arutelu lõpuks on esitatud erinevatelt fraktsioonidelt seitse resolutsiooni ettepanekut. arutelu on käesolevaga lõppenud. hääletamine toimub täna kell 12.00 ja selle ajani on istung katkestatud presidente il parlamento ha deciso di assegnare buongiorno a tutti tere päevast palun võtke istet austatud kolleegid euroopa parlament otsustas Saharovi auhinna anda Jan Tortile. Iam Toti è docente di econ-. Iam Toti on äh, majanduse dotsent. ta võitleb uiguuride õiguste eest Hiinas ta on äh, pühendunud sellele, et oleks parem äh, võist-, mõistmine Äh, uiguuride ja han-hiinlaste vahel, ta mõisteti eluks ajaks vangi. Euroopa Parlament toetab teda tema töös ja nõuab, et ta vabastatakse otsekohe. ja veel üks teadaanne see puudutab äh, saadikute käitumiskoodeksi töörühma finantshuvid, huvide konfliktid. proua Meišel, proua Haudala, proua Hüübnel, äh, kolleeg Põršova. Nemad on äh, nimetatud äh, parlamendisaadikute käitumiskoodeksi töörühma liikmeteks ja Gero Vannemals, Helmut Scholz on selle töörühma asendusliikmeteks määratud. austatud kolleegid, eile leidis aset arutelu teemal Türgi sõjalised operatsioonid kirjutada Süürias nende tagajärjed ja üks parlamendisaadik äh, võttis sõna ebaväärikalt äh, ja ta käitus ebaviisakalt kolleegide institutsiooni suhtes. ma toonitan veel kord, et äh, esimeste konverentsiga koos ma mõistan Äh, hukka sellise käitumise, seda ei saa aktsepteerida, see õõnestab Euroopa Parlamendi mainet. lähtuvalt äh, kodukorra artiklist sada kuuskümmend viis punkt üks olen ma otsustanud äh, võtta tarvitusele sanktsioonid artikkel kümme punkt kolm puudut-, Angela Jock on see kolleeg, ta käitus ebaväärikalt, ta viskas ühe objekti põrandale, viskas selle siia saali äh, keskele, ta ei saa neliteist päeva päevarahasid ja tal ei ole ka õigust äh, osaleda Euroopa Parlamendi töödes äh, viis päeva ja see puudutab äh, selliseid äh, töid, kus leiavad aset komisjoni delegatsioonide kohtumised ja see sanktsioon rakendub neljandast novembrist. loomulikult ta saab siin oma hääletamisõigust kasutada, aga ta peab järgima käitumiskoodeksit see otsus on edastatud ka asjasse puutuvale saadikule, tal on õigus ka apelleerida. seda on tal võimalik teha lähtuvalt kodukorra artiklist kuuskümmend viis punkt seitse. austatud kolleegid alates äh, meie mandaadi aja algusest pärast valimisi oleme me täheldanud, et osasid äh, tegusid äh, tuleb hukka mõista, noomida, see puudutab nii sõnakasutust kui ka käitumist. ma olen kirjutanud nendele saadikutele ja ootan omapoolset vastust. me oleme väga tolerantsed siin kojas me väga austame vabadust kui põhimõtet, aga sõnade valik ja käitumine peavad olema ka kohased ja vastama sellele institutsioonile, suur tänu. kolleeg Moreno, palun suur tänu, president, lugupeetud daamid ja härrad. emotsionaalne teadaanne minu poolt. Hispaanias leidis aset ajalooline areng diktaator Franco säilmed viidi avalikust äh, mausoleumist äh, üle ähm, surnuaeda. ma palun äh, rahu ja austust teie poolt. Franco säilmete üleskaevamine, sellega täidab peaminister Sanchez oma lubaduse ja annab Hispaaniale tagasi demokraatliku väärikuse Hispaania on äh, moodne demokraatia, avatud demokraatia ja nüüd äh, meie riik äh, soovib sulgeda ühe väga kurva peatüki oma ajaloos, väga traagilise peatüki ja veel üks minut, palun. ma usun, et täna peaksid kõik demokraadid mõtlema kodusõja ohvritele, Franco ohvritele, ka tänama äh, minu hukkunud äh, sugulasi, demokraatia võitis. ja me oleme nüüd demokraatlikus kojas. Grazie. E adesso non è un dibattito. E adesso procediamo alle votazioni. suur tänu. ja nüüd äh, asume hääletama, esimeseks hääletuspunktiks äh, on äh, seksuaalvähemuste olukord Ugandas, nelimest, nimest hääletust, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud edasi hääletame kogu teksti, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena viie fraktsiooni resolutsioon äh, teemal Egiptus, äh, punkt neliteist, kes on poolt, käega märkunud, vastu, erapooletud ja selle kontrollime me üle, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. heaks kiidetud, edasi kuusteist, kaks osa, esimene osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, selle kontrollime üle, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt U äh, kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud. ja selle kontrollime üle, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud teine osa poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena muudatusettepaneku üks nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nüüd hääletame kogu teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena hääletame me Indoneesia karistusseadustiku teemat, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. edasi punkt kaheksa, neljas osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, neljas osa, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. muudatusettepanek üks nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks nimeline hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud muudatusettepanek neli kes on poolt kes on vastu erapooletud kontrollime selle üle ja hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud nüüd hääletame kogu teksti kes on poolt kes on vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, jätkame järgmise teemaga liikmesriikidele antav finantsabi, et katta neile pärast Ühendkuningriigi ilma lepinguta liidust väljaastumist langevad rasked finantskohustused, kolleeg Omar Šee raport. Äh, üks hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. härra Omar Šee, palun. microfono non funziona e magari usi quello del suo collega kasutage kolleegi mikrofoni palun monsieur le président merci hea president jah artikkel viiskümmend üheksa lõige neli äh, alapunkt neli meie kodukorrast nõuannet et pädeva komisjoni esimehena soovin ma, et see teema saadetaks tagasi äh, regi komisjonile, selleks et alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi. suur tänu selle ettepaneku eest, kolleeg Omaršeed, hääletame, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja see tähendab seda, et äh, see küsimus saadetakse vastutavasse komisjoni, et alustada rahvusvahelisi läbirääkimisi. nüüd edasi vastuväide kodukorra artikli sada kaksteist alusel osalise autoriseeringu andmine kroomdioksiidi kasutamiseks, hääletamine on alanud. hääletamine on alanud ja hääletamine on lõppenud. vastu võetud conseguenze del fallimento del gruppo Thomas Cook. edasi Thomas Cook äh, Grupi pankroti äh, mõjud, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. vabandust, soovisite sõna, jah? ja see on äh, kodukorra küsimus äh, kaheksateist kaks me hääletasime äh, valesti soovisime hääletada tegelikult poolt paragrahvi dieci per alzata di mano chi a edasi paragrahv kümme käega andke märku poolt vastu erapooletud, üks nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaks, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud kolm nimeline hääletus hääletamine on lõppenud vastu võetud, neli, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, viis, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, kuus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. paragrahv neliteist kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja vastu võetud. kaheksateist kahes osas äh, esimene osa hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud teine osa hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud kolmas osa hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud vastu võetud neljas osa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud viies osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuues osa, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud edasi põhjenduspunkt eh, J, originaaltekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame kogu teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt hetkeseis avalik aruandlus riikide lõikes äh, hääletamine on alanud hääletame kogu teksti hästi hääletamine on lõppenud ja vastu võetud järgmisena Türgi sõjalised operatsioonid Kirde Süürias ja nende tagajärjed äh, muudatusettepanek kolm kes on poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja kontrollime selle üle. paragrahv kolm, muudatusettepanek üks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud paragrahv neli muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vabandust, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud teine osa langeb ära. edasi muudatusettepanek kaksteist, nimeline hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kümme kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. paragrahv kaheksateist, originaaltekst, hääletamine on alanud ja muudatusettepanek kaheksa on see, vabandust, vabandust, paragrahv kaheksateist, muudatusettepanek kaheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, edasi muudatusettepanek kümme, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, nimeline hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. ja tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu teksti, kes on poolt, vastu, erapooletud äh, ja vastu võetud. otsingu ja päästetööd Vahemerel muud siin on tegemist ECR fraktsiooni resolutsiooni ettepanekuga, hääletame kogu teksti, kes on poolt, vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. edasi ID fraktsiooni resolutsiooni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud rahvapartei fraktsiooni resolutsiooni ettepanek, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud ja nüüd äh, hääletame Kodanikuvabaduste komisjoni resolutsiooni ettepanekut, muudatusettepanek nelikümmend üks, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaks D, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek seitseteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud ja me kontrollime selle üle, kontrollime üle, hääletamine on alanud. E hääletamine on lõppenud. vastu võetud. testo originaale, emendamento quaranta 40 algtekst langeb ära, muudatusettepanek nelikümmend kolm D, hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. muudatusettepanek kuuskümmend D, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud ja kuuskümmend D nimeline hääletus algas vabandust, nelikümmend viis D, nimeline hääletus, hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend üks ja nelikümmend seitse identsed hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend üheksa, kakskümmend üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend kaheksa Vau, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend üheksa D, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek kaks langeb ära, kuuskümmend kolm D. hääletus algas. hääletus lõppes hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kolm. kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend neli, hääletame kolmes osas. esimene osa, nimeline hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend D. E. hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud, muudatusettepanek kuuskümmend viis, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend üks D, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kuus, esimene osa hääletuse algas. hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend kolm B, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksakümmend, esimene osa. hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolmas osa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. neljas osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, kolmes osas. esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud seitsekümmend üks, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend kaks hääletus algas, hääletus lõppes. tagasi lükatud. viiskümmend viis D hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. ja tagasi lükatud kakskümmend kuus ja viiskümmend seitse D lõike viisteist kohta hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? palun tõstke käed natuke kõrgemini, kontrollime seda hääletust veel, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. algtekst kahes osas, esimene osa see langeb ära, teine osa ka samuti ja muudatusettepanek viiskümmend kaheksa D ja hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. algtekst kahes osas langeb ära, muudatusettepanek kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viis, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt C, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks. hääletus algas. muudatusettepanek kolmkümmend üks, hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanekud kümme D ja kolmkümmend kolm D. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend neli D põhjenduspunkt L, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunkt M, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud see oli siis muudatusettepanek kolmkümmend viis D, nüüd äh, põhjenduspunkt O, muudatusettepanek üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmteist D ja kolmkümmend seitse D on identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa D, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viisteist D, kes on poolt, vastu erapooletud, vast-, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa, hääletus algas. kolmkümmend üheksa, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa. hääletus algas, hääletus lõppes ja tagasi lükatud. muudatusettepanekud kuusteist D e ja nelikümmend D, e, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna muudetud kujul. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud passiamo passiamo al prossimo voto Läheme edasi järgmise hääletuse juurde, milleks on liitumisläbirääkimiste alustamine. Eh, president Lopez Aguiar, praegu. Lopez Aguiar, palun. suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin paluda ühe hetke selleks, et öelda, et päeval, mil me taas tunneme kahetsust kolmekümne üheksa inimelu hukkumise pärast, kes langesid maffia ohvriteks, selle maffia ohvriteks, kes on inimesi üle piiri toimetamas ning nende pealt kasu lõikamas, me peame valama pisaraid Saharas hukkunud inimeste pärast, merel hukkunud inimeste pärast ning kahe hääle tõttu ei saa me näidata nende suhtes solidaarsust, mitte ainult nende suhtes, kes, kes hukkuvad merel, vaid ka liikmesriikide suhtes, meil peaks olema Euroopa mere päästmise mehhanism. Passiamo passiamo all'apertura dei negoziati di adesione võtame nüüd ette ühinemisläbirääkimiste alustamise Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga. kuue poliitilise fraktsiooni välja pakutud ettepanek, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, tagasi lükatud, muudatusettepanek üks, hääletus on alanud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud ettepanek viisteist, esimene osa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja teine osa. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. härra Sadakovski on palunud sõna. aitäh, kolleegid. mul on ainult väike suuline muudatus, mis puudutab äh, Prantsuse presidendi vastutust ja tema rolli tagasilükkamises ja ühinemisläbirääkimiste alustamise otsuse tagasilükkamises ja laienemise vastu olemises ja see kahjustab Euroopa Liidu usaldusväärsuse ja meie mainet, aitäh. Quindi, quindi c'è stata questa proposta, ci sono contrari? meil on ettepanek olnud, kas keegi soovib selle vastu? olla. Beh, ci sono anche loro? Bene. Quindi, sì, quindi passiamo avanti. Eh, l'emendamento... liigume edasi. muudatusettepanekut ei saa hääletusele panna, aga lõige kaks ja muudatusettepanek kuusteist hääletus algas, hääletus lõppes ja tagasi lükatud. muudatus kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. ja tagasi lükatud. ja algtekst. hääletus on alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt ja kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kaks, hääletus alanud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, hääletus alanud, hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige kümme, hääletus alanud, hääletus lõppenud. ja vastu võetud muudatusettepanek kuus, kes on poolt ja kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud algtekst, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viisteist, hääletus on alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kaheksa D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, hääletus alanud, hääletus lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt B, hääletus alanud, hääletus lõppenud. vastu võetud põhjenduspunkt I, muudatusettepanek kümme, hääletus alanud, lõppenud. tagasi lükatud. ja muudatusettepanek seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd resolutsiooni tervikotsustamine, hääletus algas. hääletus lõppenud. vastu võetud. suur aitäh teile, head koduteed ja aitäh koostöö eest. peatame koosoleku paariks minutiks. jó napot kívánok! I would like gently to ask. lahkel loal paluksin neil, kes äh, on ähm, saalist väljumas, siis äh, tehke seda vaikselt, et anda sõna neile, kes tahavad oma hääletusi selgitada. okei okay., akkor rátérünk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 the uk government should make use of this facility to offer training and assistance to those seeking new jobs. i'm writing to the secretary of state to urge her to do so at the earliest opportunity. ja järgmisena saab sõna härra palmer sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. suur tänu lugupeetud juhataja kui mina rongist maha astun Lesterist täna õhtul, siis näen kohe Toomas Kuki kuju, mis on püstitatud selleks, et mälestada Toomas Kukki, tema tegevust ja tema esimesi reise ka tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendal aastal, tema esimene reis Euroopasse, Brüsselisse, Strasbourgi, meie Euroopa Parlamendi asukohtadesse ning esimeste reiside, reisijad, mida Thomas Cook korraldas, ei äh, saanud atoliselt ega Euroopa Liidult kaitset ja me peame kandma hoolt selle eest, et reisiettevõtete pankroti all kannatavad inimesed ning selliste ettevõtete töötajad on tulevikus kaitstud ning et me Thomas Cooki grupi pankrotist õpime kuussada tuhat töötajat ning, ning reisijad kannatavad sel ajal kogu Euroopas. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Bellamy Rahvapartei fraktsiooni nimel. kallid kolleegid Euroopa Parlamendid hääletati Thomas Cooki pankroti mõjude üle ja Türgi käitumise üle, äh, mis puudutavad otseselt Euroopa Liidu tegevust ja ma tahaksin natukene ajas tagasi minna ja öelda, et ma olen üllatunud resolutsiooni ettepanekute üle, äh, millest meie arutelud lähtuvad. me äh, paistame olevat lahendanud kõik oma probleemid, nüüd tunneme muret nüüd teiste probleemide pärast. kas meil tõesti läheb nii hästi, et Euroopa Parlamendi liikmed saavad äh, raisata aega selle peale, et teistele õppetunde pakkuda? ja äh, me me räägime siin äh, sellest, et me peame äh, andma õigust sekkuda, alaliselt sekkuda äh, kolmandate riikide tegevusse. ma, ma ei tea, see on murettekitav lähenemisviis, mis tekitab ja samal ajal on meil probleeme demokraatiaga Poolas ja nii edasi me peame lähtuma reaalsusest, et kanda hoolt oma riikide eest, paistab aga, et me enda asjadega tegelemise asemel kommenteerime teiste tegevust, ma tunnen jõuetust ja mõnikord on mul tunne, et et ma olen nagu mingisuguses fiktiivses kohtus, selle asemel, et Euroopa Parlamendis. suur tänu, järgmisena härra Boltšak, palun, Rahvapartei nimel. suur tänu, juhataja, ma olen nõus, me peame olema kohal selleks, et aidata, arvestades äh, kui suur selle reisibüroo mõju, pankroti mõju on, loomulikult peame me rahustama ka tarbijaid, piiriülene element on samuti selge, tarbijad, ettevõtted, kõik on selle tõttu mõjutatud. teisest küljest tahaksin öelda, et põhiliselt liikmesriigid on need, kes vastutavad ja mulle ei meeldinud see, et vasakpoolsed kolleegid üritasid siin komisjoni äh, Äh, kaasata rohkem kui vajalik. ettepanekuid on tehtud selleks, et vähendada äh, juhtivate töötajate ka äh, preemiaid, aga tegemist on eraõiguse küsimusega ja minu arvates avalik võim ei peaks siin täitma mingit rolli. selline egalitaarne seisukoht ei ole minu arvates asjakohane ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab ähm, käibemaksu teemat, mis puudutab äh, riigipõhist aruandlust ja see on nüüd järgmine Äh, hääletuse selgituse teema, tulumaksualase teabe avalikustamine teatavate äriühingute ja filiaalide poolt, hetkeseis avalik aruandlus riikide lõikes ja proua Scott Cato. kaks tuhat viisteist aasta kasumite kärpimine äh, pani pangad reageerima, et nad jäävad hätta, aga nüüd on nad endiselt kohal ning see kasumi ümbersuunamine on see, mis tõesti on see, mis aitab meil tagada, et makstakse õiget maksu aga samas nad ikkagi äh, ei taha seda teha. nõukogu töörühm ettevõtte õiguse osa, äriõiguse osas äh, räägib sellest põhimõttest homme ja Saksamaa seisukoht on muutumas, ma tervitan seda, aga ma pean äh, häbiga nentima, et Ühendkuningriik selles ähm, midagi ei ütle. meil on vaja lõpetada see patiseis nõukogus, et tagada koostöö, kui Euroopa koostöö tähendab midagi, siis peab see tähendama koostööd äh, kodanike huvides, kes vajavad hästi rahastatud avalikke teenuseid ja veek-, väikeettevõtteid, kes ei suuda konkureerida sellistes maksutingimustes, aitäh! aitäh ja järgmisena saab sõna härra Pospišil Rahvapartei nimel. suur tänu! selle teema raportöörina on mul väga hea meel, et parlament kinnitas poliitilist arvamust, mis puudutab seda, et maksualane läbipaistvus on väga tähtis maksupettusega võitlemises. arutelu käigus ja praegu on öeldud, et põhiprobleemid on nõukogu seisukohtades, kus mõned liikmesriigid blokeerivad meid selle ettepaneku vastuvõtmises. Soome eesistuja ütles arutelu käigus, et nad üritavad midagi ära teha nõukogu seisukohas ja ma loodan, et neil õnnestub see ja siis võib-olla kiidetakse see pakett heaks ja parlament on äh, olnud väga sidus oma seisukohas, kõik on nüüd nõukogu teha. õiguslik alus on samuti vaja kokku leppida, aga see on tehniline arutelu ja see ei takista meid aitäh ja lähme edasi järgmise punkti juurde, milleks on Türgi sõjalised operatsioonid Kirde-Süürias ja nende tagajärjed. ja selgitame siis hääletusi ja kõigepealt saab sõna kolleeg Joron head kolleegid, olukord Türgis on äh, räige rahvusvahelise õiguse rikkumine ja see rikub Süüria suveräänsust Türgi öö, äh, on öö, äh, olukorda ära kasutanud, meil on vaja vältida uut rändevoogu, mida Türgi tegevus äh, võib käivitada, meil on vaja kaitsta nii sise- kui välispiiri. Euroopa Liit suutis Venemaad takistada sanktsioonidega pärast Ukraina kriisi, aga mida me teeme Türgis, kui mingisugust, Türgi puhul, kui mingisugust reaktsiooni nende tegevusele ei, ei järgne kõik rahastamine Türgi osas peaks äh, sõltuma äh, nendepoolsest tegevusest ja vajaks peatamist, kui nad ei täida meie nõudmiseid. meil on vaja mitmetasandiline käsitlemine selle teema osas, mis peaks kaasama ka Süüria valitsust, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Bruna jällegi ID fraktsioonist lugupeetud juhataja, suur tänu. see, mis toimub Süüria kirdeosas, on kohutav eh, ja tegemist on eh, mitmete vägivallategudega ka tsiviilisikute suhtes ja selle tegevuse on eh, liikmesriigid hukka mõistnud, meil oleks vaja tugevaid majandussanktsioone, neid aga ei ole tehtud. pärast seda rünnakut Äh, ähvardab Türgi meid ka veel rändevoogudega, äh, peab äh, sundima meid teatud seisukohti võtma ning Türgi potentsiaalse liitumise osas on väga palju takistusi, miljardi euro maksmine Türgile on samuti küsitav meil on väga suur äh, ülekaal siin parlamendis, kes äh, astuvad vastu sellisele tegevusele, kui me midagi ära ei tee, siis oleme me kaassüüdlased, aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Pompar kuue fraktsioonist. aitäh, juhataja, head kolleegid resolutsioon Türgi sõjaliste operatsioonide osas äh, Kirde Süürias viib meid õiges suunas, sest see mõistab selle agressiooni hukka, sest nõutakse selle peatamist ning Türgi vägede väljatoomist see läheb õiges suunas ka selles osas, et tuletatakse meelde, et suveräänsus ja Süüria territoorial, territoriaalne integraalsus vajab austamist, samuti nagu kõikide vähemuste õiguste austamine, sellepärast ma seda toetan, aga oleks pidanud minema veelgi kaugemale, oleks pidanud Erin Gaddafi surma hukka mõistma, ja ÜRO-s oleks pidanud nõudma sinikiivrite kohalesaatmist ning õhurünnakuid selleks, et kaitsta kurde ja nende enamuse määramisõigust toetada. kurdid on meie liitlased, me ei tohi neid ära unustada, aitäh. suur tänu ja järgmisena härra Pospišil, palun suur tänu, ma toetasin seda resolutsiooni ettepanekut. ma leian, et on illegaalne eh, Türgi rünnakud kurdi eh, vähemuse vastu on illegaalsed. Türgi näitab, et ta ei lähene Euroopa standarditele, otse vastupidi, ta on neile selja pööranud, me oleme seda juba mitmeid kordi siin parlamendis arutanud. ja nüüd kui mõeldakse, et äh, Venemaast võiks ka saada Euroopa Liidu liige, siis see on täielik äh, jama. ja ma arvan, et me peaksime rääkima ka sellest, kas Türgist, äh, Türgi saab üldse jääda NATO liikmeks ja või kas hoopis tema poliitikad lähevad äh, ka NATO poliitikatega vastu olla. aitäh, järgmisena kolleeg Hoovud, palun. aitäh, president, mina hääletasin selle poolt, et me kõige julmemal viisil mõistaksime hukka Erdoani tegevuse Kirde-Süürias ja see, et Putin ja Erdoan nüüd kokku kopsisid selle häbiväärse kokkuleppe, mille taga on veel ka Trump, on tegelikult Süüria rahva ja eriti just Kurdistani piirkonna rahva tragöödiaks viimased sündmused tunduvad olevat olemas täiesti kooskõlas Trumpi eh, petmisega kuidas ta pettis kurdi vähemust, me elame ohtlikus maailmas, kus inimõigused ja vähemuste õigused on kogu aeg ohu all ja kui meie liitlased eh, nagu USA on praegusel hetkel nii ebausaldusväärsed, tuleb üha rohkemalt välja see, et kõik kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki, kaasa arvatud Ühendkuningriik, peaksid rääkima ühel kindlal ja tugeval häälel välispoliitikas. aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja, härra Zahradil, palun, ECR fraktsioonist. suur tänu, president. muidugi Türgi sõjaline operatsioon Kirde-Süürias tuleb hukka mõista ning on hea, et äh, oleme ka kõik sellisel arvamusel, kuid siin on siiski millestki puudu. ärge tehke nägu, et see oleks siin mustvalge pilt meie, Euroopa Liit, ei tohiks jätta muljet, et me võib-olla toetame neid jõudusid, mis soovivad äh, ühest teisest riigist lahku lüüa, see oleks selle riigi ähm, siseasjadesse sekkumine, siinsel juhul siis Türgi siseasjadesse sekkumine me peame endale selgeks tegema, et kui Euroopa Liit tõesti tahab rahvusvahelisel areenil tõsiseltvõetav olla, siis ta peab tegema midagi muud, kui lihtsalt resolutsioone väljastama ja USA-d süüdistama, et äh, USA ei pea kinni oma rahvusvahelisest kohustustest. lugesin eilset president Trumpi avaldust, ma ei usu, et paljudele see ei meeldiks, ta ütles, et ei olnud Ameerika sõjaväe ülesandeks olla maailma politseinik, et ka teised riigid peavad oma kohustustest kinni pidama. ja ma kardan, et tal on õigus. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriikide käes on nüüd kord hakata tegutsema ja lasta sõnadel tegudel järgneda. siiamaani pole seda tehtud ja resolutsiooniga ei ole seda võimalik parandada. aitäh. järgmine päevakorrapunkt otsingu ja päästetööd Vahemerel. jällegi hääletuste selgitused ja kõigepealt saab sõna proua Šoidrova Rahvaparteist. aitäh. aitäh mulle sõna andmast, proua president. ma ei toetanud seda resolutsiooni ja ma ei toetanud ka tervet rida muudatusettepanekuid. mul on väga hea meel, et see resolutsioon ei läinud läbi. kaks häält jäi puudu, aga ikkagi. ma olen veendunud, et ei ole võimalik toetada äh, äri, mida tehakse pagulastega. ma saan aru, et äh, vabaühenduste äh, kavatsused on hea, me peame vältima seda, et inimesed sureksid Vahemerel, kuid kõigepealt peame me hoolitsema selle eest, et inimesed ei peaks üldse kodust põgenema, et äh, Neil on korralikud tingimused pagulaslaagrites, juhul kui puhkeb kriis, selleks et nad pärast kriisi saaksid laagrist tagasi koju pöörduda. kui eh, on pagulasi, kellel on õigus rahvusvahelisele kaitsele, siis nad peaksid selle kaitse saama legaalselt. ma arvan, et eh, uute ümberjagamissüsteemide loomine ei ole äh, hea lahendus, mitmu liikmesriiki on sellele vastu ja peale selle toetakse ka äripagulastega, mul on hea meel, et see resolutsioon läbi ei läinud. aitäh, järgmisena härra Paamer, palun, sotsiaaldemokraat. suur tänu, proua juhataja, minu arvates see resolutsioon täna on äh, kukkus läbi ainult kahe häälega ja see on tõesti kohutav äh, olukord. tegemist on jah, keerulise sündmusega kas me suudame midagi teha ning õiguse ette tuua inimkaubitsejad, jah, me peaksime seda tegema. kas see teema, mis minu arvates on väga lihtne, sest äh, küsimus on selles, kas me toetame äh, laste päästmist, kes upuvad äh, meres, peresid, inimesi, kes tõelises meeleheitlikus olukorras põgenevad tagakiusamise eest, rasketes oludes üritavad Euroopasse jõuda. mina hääletasin täna korraliku lahenduse poolt, selle poolt, et inimkaubitsejad õigused ette toodaks, need, kes äh, aitavad äh, merehädalisi, ei saaks kriminaalkaristust ja see on tõesti äh, inimlikkuse aspekt, mida me peame arvesse võtma. aitäh ja härra Brudinski, palun ECR-i nimel suur tänu, proua juhataja, head kolleegid. pean ütlema, et minu hääl panustas oluliselt ning see resolutsioon ei läinud läbi, ma tean, ma tean, et väga palju emotsioone on selle teemaga seotud ja see on äh, moraalse väljapressimise meetod ning Euroopa Liidu avalik arvamus võib arvata, et midagi erilist halba on juhtunud. ei, me hääletasime selle resolutsiooni vastu, mis julgustas miljoneid inimesi Tuneesia, Liibüa, Maroko rannikutele liikuma ning sealt edasi selleks, et jõuda Euroopasse. see oleks äh, vabaühenduste töö äh, toetamine, kes konkureerivad äh, inimkaubitsejatega, ma olen Poolas olnud siseminister, ma olen näinud väga palju andmeid, statistikat ning need organiseeritud rühmad saavad rohkem kasu inimkaubitsemisest kui uimastikaubitsemisest ja relvakaubandamisest ja mul on hea meel, et see resolutsioon ei läinud läbi. järgmisena härra Sahradil, ECR, palun. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni vastu, mul on hea meel, et see tagasi lükati ning ütleme avalikult välja, et see oli tupik. me ei saa tõhusalt võidelda inimkaubitsejate vastu, nende vastu, kes kuritarvitavad inimeste õnnetust ning vastu võtta resolutsioone, mis neid ei peata vaid pigem nende tööd ärgitavad. me ei saa toetada neid vabaühendusi, kes, keda esindab näiteks Carola Raketa merekapten, kes põgenike päästes merel rikkus mitmeid õigusakte, mereseadust ja peab nüüd tagajärgedega silmitsi seisma, me peame tegelema ennetusega, aitama neid riike, kes on põgenike tulva põhjustajaks päritoluriike, me peame sellel tasandil tegutsema, me ei tohi vastu võtta mingisuguseid resolutsioone, mis toetavad inimkaubitsejate tööd, aitäh. suur tänu, see teema on nüüd lõppenud, lähme järgmise punkti juurde mis puudutab läbi, liitumisläbirääkimiste avamist Põhja-Makedoonia ja Albaaniaga ja tegemist on siis äh, teemaga ja esimesena saab sõna proua Šoidrova. aitäh, tahaksin selgitada, miks ma toetasin seda parlamendi resolutsiooni, äh, milles kritiseeritakse Hollandi, Taani äh, ja Prantsuse valitsusi, kes blokeerisid Põhja-Makedoonia ja Albaania liitumise hetkel. Need läbirääkimised loomulikult oleksid pikad ja keerulised ning tulevik oleks ebakindel, aga neid oleks vaja olnud lõpuks käivitada, et need riigid saaksid Euroopa perspektiivi. Nende riikide kodanikud vajavad tõesti seda perspektiivi. Põhja-Makedoonia Äh, veidi aega tagasi saavutas riigi nime osas kokkulepe Kreekaga, see oli väga tähtis ja me peaksime selle üle olema tänulikud, sellest kontekstist lähtuvalt ütleksin, et Euroopa Liit ei tohiks kaotada oma mõju Balkani piirkonnas ning Serbia allkirjastab homme oma liitumise Aasia Liiduga, see ei ole hea samm aitäh, järgmisena proua Mondra. Zakaj sem glasovala za resolucijo glede blokade pristopa? Jovega, ma selgitaksin, miks ma hääletan, see, hääletasin selle resolutsiooni poolt ühe liikmesriigi tegude tõttu on kogu piirkonna tulevik kaalul, ma ei saa Prantsusmaa seisukohta heaks kiita Äh, mitte ainult sellepärast, et minu äh, koduriik Sloveenia oli osa samast äh, riikide liidust ja mu ema Makedooniast, ma olen pettunud üksikisikuna, tavalise inimesena, kes teab, et kui midagi on aastaid lubatud, kui selle nimel pingutatakse ja lõpuks on tulemus null, liitumisläbirääkimiste avamine on ainult signaal selleks, et Põhja-Makedoonia ja Albaania liiguvad õiges suunas, kuigi mõlemad riigid teavad, et pikk tee on veel ees. loomulikult on meil vaja Euroopa Liidus reforme, kõik teavad seda, aga liitumisläbirääkimiste avamisega oleks tegemist alles esimese sammuga ning äh, see ei oleks kuidagi mingi probleem, aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna härra Brudžinski ECR fraktsioonist aitäh, president. eile toimus meil siin kojas arutelu selles küsimuses ja Makedoonia parlamendi president kuulas seda arutelu. kuulsime väga palju arrogantseid hääli, täiesti äh, mõistetamatuid kommentaare, mis näitasid, et äh, suurte riikide esindajad lihtsalt vaatavad ülevalt alla väiksematele riikidele ja väiksematele ühiskondadele, nagu näiteks Põhja-Makedooniale. siis tuli mulle meelde, mida ütles Bonaparte veel selle arutelu ajal nimelt, et kui Prantsusmaa blokeerib selle riigi liitumist, siis see oleks suur viga. ja võin ka Winston Churchilli tsiteerida, kes ütles, et Balkani riigid on Euroopa hälliks. aga nüüd jätame me selle väikse riigi täiesti haavatavaks äh, ja me ei tea, mis sellest riigist tulevikus saab, võib-olla me jätame ta Saudi Araabia või Venemaa kätte, nii et ma hääletasin selle resolutsiooni poolt. aitäh. ja viimane kõneleja on härra Zahradil, palun, ECR fraktsioonist. aitäh, president, muidugi hääletasin ma selle resolutsiooni poolt, sest ka mina olen pärit sellest Euroopa osast, mis võeti kõigest viisteist aastat tagasi Euroopa rüppe ja just sellepärast ei ole meie riikidel mitte mingit moraalset õigust peatada teiste riikide teed Euroopa Liitu, kui nad soovivad liituda. me oleme alati toetanud Euroopa Liidu laienemist. aga teiselt poolt tuleb siiski öelda, et me peame aru saama, miks mõned meie naabritest äh, ei soovi Euroopa Liidu laienemist, need on need äh, riigid, mida vahel nimetatakse vanadeks liikmesriikideks. meie kurdame, et äh, meist ei saada aru, meie ajaloost, Kesk-Ida-Euroopas ei saada aru ja see on tegelikult ka tõsi. mõelge siin, millist nõiajahti on peetud Ungarile ja Poolale, siis tuleb ka välja, et see on õige tõesti, meile tehakse selgeks, et me peaksime paremini mõistma oma naabreid ja oma naabrite paremini mõistmine aitaks tegelikult ka väga paljusid tõkkeid kõrvaldada. aitäh! ja see oli viimane kõne, nii et katkestame täiskogu istungjärgu kuni kella kolmeni täna pärastlõunal. good afternoon colleagues so the sitting is resumed the minutes of tere pärastlõunat kallid kolleegid eilse äh, eilne protokoll äh, on teile kõigile kättesaadav ning oleme need nüüd heaks kiitnud päevakorrapunkt on suuline küsimus komisjonile mis puudutab äh, EBA tegevdirektori Adam Farkase nimetamist Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni tegevjuhiks. enne kui ma teile sõna annan, siis tuletan meelde, et vaba mikrofoni ja sinise kaardi voorus äh, sõnavõtmiseks äh, võib kasutada nii tavapärast süsteemi kui ka elektroonilist sõnavõtusoovi süsteemi. seega soovitan teil alati oma hääletuskaardid kaasa võtta. kui te soovite vaba mikrofoni vooru registreeruda, siis äh, soovitan teil teha seda kohe, ilma et te ootaksite ära arutelu lõppu ja nüüd äh, avaksin arutelu ja annan sõna autorile, härra Tangile. Teil on sõna. Yes. You, And... Uh, suur tänu, lugupeetud juhataja, suur tänu, et seletasite, kuidas vaba mikrofoni voor toimib. meil on sellest kasu. hiljuti kuulutati välja, et Adam Farkas, kes on EBA tegevdirektor, saab äh, AFME tegevdirektoriks. uskumatu rabav jalust rabab, et selle sektori järelevalveameti esindaja saab sama sektori tagatreplejate organisatsiooni juhiks. panganduse järelevalve tegeleb äh, oluliste finantsmääruste rakendamisega ja pangandusjärelevalve on seetõttu kogu finantssektori järelevalveorganisatsioonina kõige tähtsamal kohal ja see on suureks sihtmärgiks tagatreplejatele. iseäranis äh, ahme puhul ahme tehnili-, tehnilise ekspertiisiga ning äh, äh, rakendamisele suunatud tegevusega on kogu aeg Euroopa pangandusjärelevalve tähelepanu keskmes. olin väga üllatunud, kui sain teada, et EBA tegevdirektorist saab Ahme tegevjuht. ja panganduslobil on sellisel juhul priviligeeritud juurdepääs ebaotsuste tegemisprotsessile ning kõrgetasemelisele personalile. pangad saavad juurdepääsu mõjutada õigusloomelisi algatusi rohkem, kui seda e-, peaks olema ja jääb mulje, et kui suhtutakse oma sektorisse, mida sa pead reguleerima sõbralikult, siis tasuks on hästi tasustatud töökoht hiljem. see avab võimalused väga perversseteks stiimuliteks. Euroopa Liit peab seda ära hoidma ja tahab seda ära hoida. personali eeskirjade artikkel kuusteist ütleb, et Euroopa Liidu ametnikud ei tohi teha lobitööd personalile oma endisel institutsiooni puhul kaheteistkümne kuu jooksul ja kas on realistlik eeldada, et Vargas istub ahme äh, tegevjuhina ja ei tee koostööd Euroopa pangandusjärelevalve juhtivtöötajatega? võib tekkida konflikt institutsioonide legitiimsete huvide vahel. pangandussektori järelevalve peab kandma Euroopa panganduse huvisid, aga Farkasse liikumine võib seda õõnestada. kui see pöördukste juhtum ei tekita huvide konflikti, kui Farkasel lubatakse Ahmega liituda, siis ükskõik milline Euroopa Liidu ametnik võib liituda ükskõik millise organisatsiooniga, see muudab kogu artikli kuusteist personali eeskirjades mõttetuks eile esitasime petitsiooni viiekümne kuue vabaühendusega selle pöörduste juhtumi vastu. väga paljud inimesed on meeleheitel ja lausa vihased selle peale ja Euroopa Liidu kodanike nimel küsiksin ma seetõttu teilt, kas te leiate, et Farkase samm on kooskõlas Euroopa institutsioonide kõrgete eetikanormidega, kas olete nõus, et Farkas peaks jääma oma ametikohale kuni jaanuari lõpuni? kas kavatsete avaldada Euroopa pangandusjärelevalvele survet, et Farkase üleminekut blokeerida? ning mida kavatsete teha selleks, et tagada meie eetikanormide järgimine kõikides institutsioonides ning hoida ära selliseid pöörduste juhtumeid tulevikus, mis võiksid kahjustada inimeste usaldust meie institutsioonide vastu. suur tänu ja nüüd tahaksin anda sõna volinik Mimitsale, palun, teil on sõna. suur tänu, proua juhataja austatud Euroopa Parlamendi liikmed. Euroopa pangandusjärelevalve peab lähtuma Euroopa Liidu personali eeskirjadest, kus on väga laiaulatuslik eetiline raamistik Euroopa institutsioonidele ning ametitele. see eetikaraamistik hõlmab ka ametikohal töötamise lõpetamisega seotud piiranguid, mida kahe tuhande neljateistkümnenda aasta personali eeskirjade reform tugevdas. Euroopa Pangandusjärelevalve Nõukogu on otsustav nõukogu, mis vastutab selle üle, millised need piirangud on pärast ametikohalt lahkumist. ja see otsustas, milliseid tingimusi tuleb rakendada siis, kui härra Farkas lahkub oma praeguselt ametikohalt ning liitub Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooniga. Euroopa Komisjoni esindaja ei hääleta selles nõukogus. aga Euroopa Komisjon on nõukogu liige ning äh, meil on õigus aruteludes osaleda. komisjon nõudis kõige rangemat lähenemist seoses äh, härra Farkase lahkumisega, võttes arvesse meie personalieeskirja. see otsus, mille langetas Euroopa Pangandusjärelevalve, järelevalve nõukogu, hõlmab piiranguid härra Farkase tööle Euroopa pangandusjärelevalves enne lahkumist ja ka pärast lahkumist. mis puudutab piiranguid sel ajal, kui härra Farkas töötab Euroopa pangandusjärelevalves, siis Järelevalvenõukogu otsus hõlmab meetmeid ka seoses etteteatamisperioodiga, mis tema puhul kehtib. see, need meetmed hõlmavad kohest äh, osalemisele õpetamist igasugustes protsessides, mis puudutavad äh, nõukogu koostöö, poliitikale väljakujundamist, reguleerimistööd, äh, välisesindust ning aruandlust. piirangud hõlmavad ka kolme kuulist puhkust, mil ta ei saa enam töötada tegevdirektorina lähtuvalt äh, personali eeskirjadest ja ta ei tohi olla ka autoriseeri-, autorisatsioone andev ametnik ning äh, tal ei ole enam juurdepääsu Euroopa pangandusjärelevalve erinevatele süsteemidele. mis puudutab piiranguid pärast ametist lahkumist, siis äh, Järelevalvenõukogu otsustas, et härra Farkas ei tohi teha tööd lobiorganisatsioonides Äh, Euroopa pangandusjärelevalvega koos ega tal ei tohi olla ametialaseid sidemeid Euroopa pangandusjärelevalve personaliga kahekümne nelja kuu jooksul. ta ei tohi äh, Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni puhul äh, töötada mitte ühegi teema kallal, mis on seotud tema viimase Euroopa Pangandusjärelevalve ametikohaga seotud ja seda kaheksateistkümne kuu jooksul. seetõttu on piirangud paigas selleks, et huvide konflikti vältida nii etteteatamisperioodil kui ka lahkumiseni ja pärast lahkumist Euroopa Pangandusjärelevalvest. Euroopa Pangandusjärelevalve ülesandeks on kanda hoolt selle eest, et need piirangud ka praktikas jõustuksid. aitäh! ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide progressiivse alliansi nimel saab sõna härra Fernandes. kaheks minutiks, palun. suur tänu, juhataja. viimased aastad on olnud rasked aastad. rahva usk ja usaldus institutsioonidesse on kannatanud ja kõik arvamusuuringud näitavad, et Euroopa kodanikud usaldavad demokraatlikke institutsioone üha vähem see usalduse kadu on veeks populistide ja natsionalistide veskile, kes kasutavad seda ära, et õõnestada mitte ainult Euroopa Liidu projekti, vaid ka liberaalse demokraatia aluspõhimõtteid. see uudis, et Euroopa pangandusjärelevalve tegevdirektor läheb tööle ühte peamisesse Euroopa lobiorganisatsiooni, valab ainult õli tulla ning äh, tekitab kahtlusi selles suhtes, kas avalikud asutused siiski on sõltumatud. ametnikud, äh, avalikud teenistujad äh, ning poliitikud, kas need teenivad siiski nende huve, kes on meid siia näiteks saatnud? me peame mõtlema oma järelevalvesüsteemi üle järele. komisjon kaitseb süsteemi, kus inimesed, kes lahkuvad mõningatest organitest. on, nende puhul tuleks rääkida nende kolleegidega, kes on parimal võimalikul positsioonil, et hinnata, kas on huvide konflikt või ei ole huvide konflikti kas äh, personali eeskirjad on mõtestatud, kas tõesti on meil olemas äh, sõltumatu kodu, kogu, mis äh, hindab juhtumipõhiselt sarnaseid juhtumeid, täiesti võimatu on nendel inimestel, kes teevad koostööd nende inimestega kes lahkuvad äh, oma organisatsioonist ning lähevad pärast lobitööle, nemad ei saa olla päris sõltumatud äh, selles äh, oma otsuses. suur tänu ja järgmisena Roheliste Euroopa Vabaalliansi nimel kolmeks minutiks saab sõna härra Kerem, palun. lugupeetud proua juhataja, jah, nagu ütles minu kolleeg, huvide konflikt, era- ning avalike huvide konflikt, seda, sellega ei saa leppida enam ja see õõnestab rahva usaldust meie institutsioonidesse Prantsusmaal äh, samuti Mark, Macron äh, endine ametikoht enne presidendiks saamine, presidendi äh, peaminister töötas samuti lobitöötajatega koos arepõlvmets ning see tundub üsnagi rabav ning sama on tuumalobiga. Euroopa puhul on suurepärased näited ka, Barroso äh, sai äh, Goldman Sachsi sama töökoha pärast oma eelmist komisjoni ametikohta ja kõrged ametnikud, kes praegu tegelevad pankade järelevalvega ja peaksid uue finantskriisi järe, ärahoidmisega tegelema, nendest saavad äh, tulevikus, nagu me näeme, Euroopa suurima finantslobiorganisatsiooni juht, juhid ning nad teavad kõik, mis toimub reguleerimistasandil ma räägin siin Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektorist Adam Farkasist, kes kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarist saab Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni AHME tegevjuhiks. tegemist on finantssektori kõige suurema lobiorganisatsioonide, teatavad tingimused sellele küll kehtestati pangandusjärelevalve poolt, nagu näiteks kahekümne nelja kuu jooksul ei tohi teha lobitööd oma vana institutsiooni töötajate hulgas ja kaheksateistkümne kuu jooksul ei tohi ta töötada nende teemade kallal, mis olid seotud tema eelneva tööga otseselt. aga kes neisse tingimustesse usub ja kes saab tegelikult neid kontrollida? ja kui ta ei tee isegi lobitööd, siis tal on tegelikult olnud juurdepääs usaldus äh, usalduskatte all konfidentsiaalsetele dokumentidele ning protsessidele. see on skandaalne, seda ei tohiks lubada ja just sellepärast tuleb lõpetada sellised pöördukse efekti puudutavad reeglid, meil peab olema rohkem ametialast kutse-eetikat, mis suurendaks meie kodanike usaldust institutsioonidesse, me ei taha, me ei tohi mitte mingil juhul lubada mitte mingisugust huvide konflikt, konflikti kahe ameti vahel peaks olema pikem äh, periood, kui tekib äh, huvide konflikti ost ja see puudutab kõiki institutsioone, kõiki Euroopa Liidu ameteid, me peame juhtumipõhiselt lähendame ning tingimusi kehtestama. tuleb luua ka Euroopa sõltumatu eetikaorgan, mille ülesandeks on nende ühiste eeskirjade hea rakendamise kontroll kallid kolleegid, aga võime juba praegugi tegutseda oma institutsioonides, et parem meie ametialast eetikat aus hoida ja teen ettepaneku, eh, nagu Monsanto puhul parlamendid tegid, mitte anda võimalust Adam Farkasele tulla Euroopa Parlamenti, sellepärast et see oleks meie poolt sõnum selle kohta, et meie tahame võidet, võidelda huvide konflikti vastu ning selle vastu, et kõrgetest ametnikudest saavad kõrged äh, erasektori juhid hiljem. suur tänu ja härra Ruiz de Vesa kaheks minutiks. Eh, suur tänu, juhataja. mul on hea meel selle üle, et me täna siin äh, kojas saame seda arutelu pidada see ei ole just kõige parem äh, päev ja kõige parem kellaaeg kolleegid on kõik peale hääletust äh, kodu poole juba reisinud, aga sellegipoolest on võimalik seda arutelu ju kõigil jälgida. tegemist on äh, olulise teematõstatusega, nii nagu eelkõnelejad on ka öelnud. ma soovin tänada kolleege Tangi ja Fernandest selle eest, et nad on selle küsimuse tõstatanud siin on tegemist äh, võimaliku huvide konfliktiga. ma arvan, see tuleb ka selgelt välja öelda. on äh, raske mõista ja aru saada, et äh, antud juhul on härra Farkasele võimaldatud niivõrd soodsaid tingimusi. Öeldakse, et ta ei äh, tohi tegeleda nõustamistegevusega teatud teemadel ja nii edasi, aga see probleemi ei lahenda. kolleegid on juba juhtinud tähelepanu sellele, et seda kõike ei ole võimalik äh, kontrollida. on ju võimalik äh, maha istuda ja infot edastada, ilma et oleks võimalik seda kõike takistada või kontrollida. me kuulsime siin äh, sellest, millised äh, aruteluõigused on komisjonil ja kuidas äh, soovitakse reeglite võimalikult ranget jälgimist. on vaja, et oleks kohustuslik üleminekuaeg vähemalt kaksteist kuud. ja nüüd härra Tank, kolm minutit, palun. tänan, juhataja ja suur tänu komisjonile vastuse eest. nagu te kuulsite ka kolleegide suust, siis teie vastused ei ole veenvad, kuid me räägime siin nendest tingimustest, mis äh, on nüüd kaasnenud seoses Farkase lahkumisega, need ei ole piisavad. nüüd äh, keelatakse tal äh, kontaktid EBA-ga, aga ta võib äh, läbirääkijana eraviisiliselt äh, ju siiski neid äh, kontakte omada. EBA ütleb ka, et härra Farkas ei saa anda oma tööpanust nendel teemadel, mis on otseselt seotud tema viimase kolme aasta vastutusvaldkonnaga ja see on nüüd küll naeruväärne, sellepärast et äh, väga raske on äh, vältida selliseid äh, teemasid seal valdkonnas, millega EBA ei tegelenud. ühesõnaga, nüüd tekib ka küsimus, et kas Ahmes Farkas jälgib neid EBA järelevalvenõukogu poolt pandud tingimusi kes siin on vastutav selle kontrolli eest? ja on täiesti äh, ennekuulmatu, et tal võimaldatakse jääda EBA-sse kuni lõpuni, ta lojaalsus on täielikult äh, õõnestatud, usaldusväärsus on küsimärgi all ja sellegipoolest Euroopa maksumaksja maksab talle palka lõpuni, kuni ta saab veel luksuslikuma tööposti peale. jah volinik, ma ei kuulnud teilt äh, vastust sellele äh, küsimusele pöördukse efekti kohta. Äh, Hill, UBS-i, Barroso, Goldman Sachsi, seda kõike on ju meil varemgi siin nähtud. millal te ometi kehtestate reeglid, et seda kõike takistada, millal te ähm, lõpetate selle Achilleuse kanna olukorra oma institutsioonis? tänan. ma olen saanud ühe sõnasoovi äh, vaba mikrofoni raames ja kolleeg äh, Breyer, palun. tänan, juhataja. ta on nüüd endiselt äh, EBA tegevdirektor ja avalikkusele jääb küll mulje, et ta ostetakse sealt EBA-st välja sinna ahmesse. Need teemad on kõik omavahel tihedalt äh, seotud. ja nüüd, äh, kui ta läheb ühest teise üle paari nädala jooksul, siis see üleminekuaeg ei ole kahtlemata piisav ja tekib küsimus, millal ta alustas äh, läbirääkimisi uue töökohale asumiseks, kuidas need läbirääkimised mõjutasid tema senist tööd EBA-s? ma arvan, et äh, siin on täiesti legitiimne huvi selleks, et meil äh, oleks äh, märkimisväärne üleminekuaeg, et säilitada äh, usaldusväärsus ja kui personalieeskirjad ei ole piisavad, et sellist perioodi jõustada, siis kas te ei pakuks välja reformi personalieeskirjade kohta, aitäh? Thank you very much and suur tänu. ja nüüd annan sõna jällegi volinikule. volinik Mimitsa, palun. tänan, juhataja, austatud parlamendisaadikud. suur tänu selle väga olulise arutelu, selle suulise küsimuse eest. Euroopa Komisjon on arvamusel, et kõrged eetilised standardid on kõige paremini jõustatavad EBA-s ja teistes ametites, kui meil oleks harmoneeritud äh, juriidiline raamistik Euroopa praegune komisjon äh, võib siin kõneleda ka järgmise komisjoni koosseisu nimel ja öelda, et me võtame arvesse äh, seda, mida te ütlesite käesoleva arutelu raames ja sellest lähtuvalt äh, me vaatame üle eetilised regulatsioonid, mis puudutavad ametikandjate töötamist pärast seda, kui nende tööaeg äh, institutsioonis lõpeb. meil oleks äh, võimalik äh, juriidilist raamistikku selles vallas muuta, seada sisse piiravamad sätted, selleks oleks vaja konkreetset määrust ja samuti EBA ja EBA järelevalvenõukogu peavad siis jõustama ja kontrollima neid piiranguid, aitäh suur tänu, arutelu on äh, lõppenud. istungi protokoll kinnitatakse järgmise istungi alguses ja kui ei ole vastuväiteid, siis resolutsioonid, mis võeti vastu osa istungjärgu ajal, äh, saavad edastatud äh, ettenähtud asutustele ja käesolevaga on istung lõppenud.